Okay. Uh, good day everybody. tere pärastlõunast kõigile, ma usun, et me võiksime oma tänase koosolekuga alustada. ja ma lähen nüüd edasi rootsi keeles. nii et siis olge valmis oma kõrvaklappe kasutama. Hjärtligt välkomna till eh, årets sista utskottsmöte och eh, på punkten ett så har vi and- ma tahaksin teid tervitada meie aasta viimasel koosolekul ja esimene punkt meie päevakorras on päevakorra, on siis eh, päevakorra heakskiit, see on teile juba varem välja saadetud, kuid mõningad muudatused on siin ka. see puudutab punkti viisteist, mille me võtame ette peale punkti neli. ja siis siin on veel üks ettepanek, mida te ei ole näinud, see on punkt punkt seitse läheb ka veel siia ette. ja punkt seitse tuleb peale äh, neljas, meil on viisteist ja punkti viis lükkame homse peale pärast seda, kui me oleme tegelenud punktiga neliteist ja siis punkt kaheksateist tuleb punkti peale punkti viis homme. kas te olete valmis aktsepteerima sellist päevakorda? nii, siis lähme edasi teise punktiga, äh, esimehe teadaanded. üks hetk, mulle antakse kohvi Vi bara meddela att det kommer att genomföras en workshop. ma tahtsin öelda, et meil on tulemas üks ähm, seminar mis puudutab äh, mitmeaastast finantsraamistikku, see toimub neljapäeval, kahekümne seitsmendal jaanuaril hommikupoolikul. ning see on siis osa selle töörühma üritustes, programm saadetakse teile nagu tavaliselt. Äh, tahtsin öelda seda, et Karoliina Falka, kes on meie sekretäriaadis, kahjuks jaanuari lõpus lahkub ja ma usun, et äh, paljud meist äh, kahetsevad tema lahkumist, sellepärast et äh, me vägagi hindame tema tublit tööd ja analüütilist stiili, ta on meie paljudele liikmetele olnud suureks abiks. seega on väga kahetsusväärne, et ta enam siin edaspidi tööd ei jätka ning kahetsusväärne on see veel eriti selle tõttu, et ma olen tundnud teda pikemat aega, ma tean, et ta on väga andekas ning ta on olnud äh, suurepäraseks abiliseks meile. aga samas mul on väga äh, hea meel tema ja tema perekonna pärast, sest äh, nemad soovisid seda äh, muutust, ta saab nüüd endale töökoha Rootsis ja kui kõik soovite temaga kohtuda äh, ka tulevikus, saate minna teda Rootsi külastama, nii et ma soovin teile edu teie tulevases karjääris ja ma tänan teid kõige selles, mida te olete meie jaoks siin teinud. Då går vi vidare till punkten tre, då är det eh... edasi päevakorrapunkt number kolm. juhataja teadaanne koordinaatorite soovituste kohta. see saadeti teile juba välja varem ja kui teil vastuväiteid ei ole, siis ma arvan, et me võime selle arvesse võtta. Lähme edasi punktiga neli. arvamuste vahetus volinik Andoriga, kes vastutab tööhõive, sotsiaalküsimuste, sotsiaalse kaasatuse eest. ja härra Andori ajagraafik on väga tihe, ta peab kell neli jõudma järgmisele koosolekule. nii et meil peaks siis toimuma see arvamuste vahetus väga kiirelt ja ma arvan, et me võiksime teha niimoodi, et siis koordinaatorid või siis, ähm, et meil anname kaks minutit nendele ja teise, teised fraktsioonid saavad ühe minuti ja kolmkümmend sekundit. teised liikmed saavad ühe minuti, sest siis on piisavalt aega, et äh, härra Andor saab ka küsimustele vastata. kas te soovite sõna, palun, kolleeg? ei soovinud, ma vabandan nii et äh, kuna reeglid on meil karmid, olles need reeglid paika pannud, siis ma annaksin nüüd sõna härra Andorile. suur tänu teile selle eest, et te olete siia nüüd tulnud, me oleme seda juba tükk aega püüdnud saata ja palun, teil on sõna. suur tänu, mul on väga hea meel siin viibida ja mul on olnud äh, rõõm teiega varem ka kohtuda, eriti nendega, kes on Euroopa Parlamendi tööhõive sotsiaalvaldkonnaga varem, varem kokku puutunud. ma usun, et on väga hea, et me just sellises koosluses kokku saame, sellepärast et suuline võrdõiguslikkus, siis tööhõive ja, ja sotsiaalküsimused on üheks ähm, eeltingimuseks selleks, et saavutada sotsiaalset võrdsust kui ja ka majanduslikku jõukust. nii et sellisel viisil ma tõepoolest toetan teiepoolseid jõupingutusi selleks, et ma tahaksin näha, et nii mehed kui naised saaksid võrdse kasu majanduslikust äh, äh või äh, majanduslikust äh, olukorrast ja ma tahaksin ka äh, ebavõrdsuse määra vähendada me peaksime kindlasti arvesse võtma ka seda, äh, kui, milline on praegune olukord, kriis ei ole veel läbi. hiljuti me oleme siis hinnanud ka kriisi sotsiaalseid tagajärgi, keskendus rohkem sellele, kes on äh, nüüd muutunud äh, kellest on saanud töötud, vaadates, milline on nende vanuseline kooslus ja kas see, kas tegemist on meeste või naistega. kuid on ka muid olulisi aspekte, vaadates sotsiaalset mõju, vaadates seda, millised on need töökohad, mis on äh, kaduma läinud ja milline on äh, nende inimeste olukord kodumajapidamistes. tööd turu arengu sotsiaalne mõju on erinev sõltuvalt sellest, kas kadunud töökohad on täiskohad või osalised töökohad, kas tegemist on kõrgelt tasustatud või madalalt tasustatud äh, töökohtadega, kas äh, need inimesed on elanud üksinda või need on pereinimesed, kas nad on olnud ainukeseks äh, palgasaajaks või on ka teisi inimesi majapidamises, kes teevad tööd. enamus meist teavad seda, et naised kuuluvad haavatavamasse gruppi ning selles kontekstis ma lugesin hiljuti Maailma arenguraportit kaks tuhat kaksteist, suguline võrdõiguslikkus ja areng, mis ütleb meile seda, et Euroopa piirkondlike äh, eelis äh, soolise võrdõiguse mõttes on kadumas, mis tähendab, et nüüd see regioon näeb välja sarnase või ülejäänud maailmaga. me peame kindlasti arvesse võtma ka selle äh, asjaolu võimalikke tagajärgi oma poliitika taharannamisel. kui äh, sooline võrdõiguslikkus ei ole poliitikate põhine, siis me peame selleks ka maksma demograafiliste muudatuste ning äh, kasvavate tööjõuvajaduste äh, näol. seega Euroopa institutsioonid peavad võtma soolist võrdõigust väga tõsiselt, tehes ta erinevatel otsuse langetamise tasanditel äh, pöördudes nüüd komisjoni algatuse poole, mis puudutab äh, soolist dimensiooni, rääkides äh, nutikas ja kestlikust ja kaasavat kasvust, mis on ära toodud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. kuigi ei ole ära toodud selget eesmärki, mis puudutab naiste tööhõive määra Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, samas on öeldud et, et seitsmekümne viie protsendine tööhõive vanuserühmas kakskümmend kuni kuuskümmend neli peab olema saavutatud naiste suurema kaasamise abil naised esindavad väga suurt kasutamata tööjõupotentsiaali. neli viiest mehest selles vanusegrupis on tööturul osalised, nad töötavad või otsivad töökohta, siis samal ajal üks kolmandik tööealisest naiselanikkonnast on eemale tõmmanud ja mitteaktiivne soolised küsimused on väga kõrgel tase, kõrgel tasemel ka esimesel Euroopa semestril. nii aasta kaks tuhat üksteist igase kasvu äh, analüüs ja tööhõiveraport ja seitsmenda ähm, seitsmenda märtsi EPSO nõukogu järeldused näitas meile seda, millised võiks olla meetmed selleks, et suurendada naiste tööhõivet. rõhutati seda, et äh, maksusüsteem ja ka soodustuse süsteemid toetaksid siis teise äh, perekonna inimese Äh, tööleminekut perekonnas ning erinevad vanemahoolduspuhkused, paindlikud töövõimalused ja lastehooldusvõimalused toetaksid naiste tööhõivet esimese Euroopa semestri järelduseks oli see, et liikmesriigid peavad panema paika ulatusliku poliitika kombinatsiooni selleks, et võidelda olemasoleva lõhega soolises tööhõives selle põhjal on välja antud ka riigipõhised soovitused kaheksas liikmesriigis. ja need soovitused on viidanud sellele, et me peame võimaldama äh, mõistliku hinnaga lapsehooldusteenuseid, eemaldama äh, teise palgasaaja fiskaalsed äh, ebasoodsad mõjud, me peame võimaldama paindlikku töökorraldust ning äh, võitlema ka palgalõhega samal ajal Euro pluss pakti abil on kolm liikmesriiki võtnud ka endale lisakohustusi selleks, et helb-, hõlbustada töö ja eraelu lepitamist ja tehes seda laiendatud lastehooldusteenuste kaudu. mitmed liikmesriigid on äh, omapoolsed selle kohta teada andnud ja me peaksime selle nimel tegema ka lisapingutusi aasta kaks tuhat kaksteist äh, kasvuanalüüsi maksukorralduse raport viitab sellele, et äh, maksu ja ähm, tulude süsteem peab olema äh, mõeldud sellisel viisil, et ta kaasas ka perekonnad teist palgasaajaks ning samal ajal tuleb ka finantsiliselt ebasoodsad taksod eemaldada, nagu on ära toodud tööhõivekomisjoni vastavas ülevaatus kokkuvõttes äh, sooküsimus on olnud esimese Euroopa semestri oluliseks teemaks ning ta on edaspidi ka poliitilises päevakorras väga kõrgel positsioonil järg-, ka teisel Euroopa semestril komisjon teostab väga äh, tihedat seiret, vaadates seda, mida teevad liikmesriigid, järgides äh, selle valdkonna soovitusi praeguse olukorra hindamine annab ka aluse, kuidas edasi äh, tegutseda riigipõhiste soovitustega aasta kaks tuhat kaksteist. finantsinstrumendid Euroopa Liidus võimaldavad liikmesriikidel toetada soolist võrdõiguslikkust oma programmide kaudu, sellepärast et see on ESF-i tuumaks ning see jääb ESF-i tuumaks ka peale aastat kaks tuhat kolmteist põhjaline, põhjalik hindamine, mis lõppes aasta kaks tuhat üksteist alguses, näitab meile seda, et on olemas tugev Euroopa lisaväärtus, mis puudutab äh, ESF-i toetust äh, võrdõigusega poliitikale. ESF-i panus on olnud väga oluline, võimaldades soolise võrdõiglusega poliitilise ruumi ja suutlikkuse arendamist ja viies ellu tegevusi, mille jaoks riiklikes eelarves vahendeid ei ole ette nähtud. kuid samas see hinnang on toonud välja ka mõningaid probleeme ja piirangud praeguses programmi raames. täpsemalt on olnud puudus äh, soopõhistes tegevustes olemasolevates programmides ning kasutatakse soolise süvalaienduse jaoks pehmeid meet-, meetodeid. samal ajal me näeme ka seda, et ei ole piisavalt arusaama selles osas, mida sooline süvalaiendamine tähendab ning kuidas seda tuleks rakendada seaduslõnguspaketis, mis võeti vastu kuuendal oktoobril, komisjon on kaasanud terve hulga sätteid mille eesmärgiks on tugevdada struktuurfondide puhuset panust, äh, siin puudutas, puudutatakse ka Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et lahendada soolist võrdõiguslikkust. üldregulatsiooni e-, eelnõu paneb paika äh, soolise süvalaienduse põhimõtte, mitte kõikide tõukefondide jaoks. see tähendab seda, et meil on olemas partnerlusleping ja rakendusleping, mis, kus on ära toodud konkreetselt äh, selle põhimõtte rakendamise elemendid. mis puudutab ESF-i regulatsiooni, siis komisjoni ettepanek teeb selle selgeks, et liikmesriigid peavad kavandama ja ellu viima konkreetseid tegevusi, mille konkreetseks eesmärgiks on äh, toetada meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust. see tähendab, et kõik liikmesriigid peavad toetama soolist võrdõiguslikkust ESF-i Äh, abil tehes seda kahel viisil, suuline süvalaiendamine ja konkreetsed tegevused. lisaks sellele aastal kaks tuhat kaksteist äh, progressi programm jätkab oma praegusi tegevusi ning viib sisse ka terve hulga uusi algatusi. mõningad näited kõigepealt. esiteks, tõenditepõhine Euroopa Liidu poliitika ja seadusandluse loomine see fond äh, kogub andmeid, mis on seotud äh, soolise võrdõiguslikkuse juriidiliste aspektidega, töötades välja indikaatorid ja äh, selle valdkonna statistikat. teiseks, tõhus informatsiooni vahetus ja õpping, õppimine, tegemist on uute tegevustega, mis ta, mis viitab äh, palgalõhele äh, partnerluse, mis puudutab tööhõiveteenuseid, pensionireformi arutelu ja hea tava arendamine erapensionikavade jaoks. kolmas, kõrge kvaliteediga osaleva poliitika arutelu äh, kavandamine Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil. neljandaks, suurema suutlikkuse arendamine võrgustiku töös selleks, et edendada ja arendada poliitikat, äh, poliitilist tegevust ja eesmärke progress kindlasti jätkub selles valdkonnas võideldes diskrimineerimise vastu ning toetas naiste rolli otsuste langetamise protsessis. ning lõpetuseks erinevate teemavaldkondade parem lõimumine, progress võimaldab äh, meil tegeleda äh, erinevate teemadega, näiteks nagu sooline võrdõiguslikkus, mittediskrimineerimine ja võitlus vaesuse vastu. sellisel viisil on sooline süvalaiendamine, mis on üks progressi põhimõtetest, ka oluliseks äh, kavandamise ja rakendamise omaduses kõikide progressi programmi tegevuste all. täpsemalt see nõuab ka seda, et äh, koondandmeid jaotakse suupõhiselt ka ära. daamid ja härrad, lõpetuseks ma tahaksin äh, teiega jagada mõningaid mõtteid ühe väga päevakohase teema osas, mis puudutab pensionite valget raamatut. tegemist on dokumendiga, mida praegusel hetkel ette valmistatakse ning äh, seda läbib ka väga tugev soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv. me tahaksime siin äh, viidata sellele, et pensionikavad peaksid olema piisavad ja kestlikud, vähendades samal ajal ka äh, sugudevahelist lõhet pensionites. valge raamat keskendub selliste tingimuste loomisel, kus me võimaldame nii naiste kui meeste suurt osalust tööjõuturul terve elu jooksul ning võimaldas paremaid võimalusi selleks, et on olemas ka äh, täiendavaid pensioni äh, hoiustamise viise mõlemale, nii meestele kui naistele. ma olen teadlik sellest, et millised on soolise võrd-, ebaõi-, võrdsed äh, tingimused tööturul, see tähendab äh, me näeme siin palgalõhet, me näeme äh, ebavõrdset kohustuste äh, jaotamist kodus, äh, see puudutab erinevaid töövõimalusi ja see tähendab, et naistel ei ole samasuguseid majanduslikke võimalusi kui mehi. ja see tähendab ka seda, et tegemist on takistusel ka naistel anda oma täielikku panust pensioni kogumiseks ning tekitab ka suurema vaesusriski vanemas eas. seega komisjon on pühendunud oma tegevuses tagamaks, et sooline võrdõiguslikkuse teema on oluliseks osaks pensionide valges raamatus ja sellel järel dokumentides. me kavandame ka erinevate konkreetsete ettepanekute esitamisel, mis puudutab äh, sooli, sugudevahelist erinevust tööturul ning ka pensionisüsteemides, seega muudates, muutes tulevase pensionisüsteemid piisavateks, kestlikeks ja turvalisteks nii meeste kui naiste jaoks. valge raamat esitatakse Euroopa aktiivse vananemise aastal kaks tuhat kaksteist. eesmärgiga on rõhutada, millised on äh, selle süsteemi eelised ja ka aktiivse vananemisega kaasnevad kasud. see tähendab, et me püüame luua erinevaid võimalusi, et äh, inimesed jääksid äh, juhtpositsioonile, kus inimestel saavad paremaid võimalusi töökohtadele, teenides suuremat tulu Äh, ning sellisel viisil on inimestele suuremad võimalused äh, sõltumatuks eluks nii kaua kui võimalik. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia, Euroopa semester ja mitmeaastaline finantsraamistik kaasvad endaga olulisi ja vajalikke meetmeid, mis võimaldavad meil ära kasutada siiamaani kasutamata ressursse. ma usun, et komisjon koostöös Euroopa Parlamendiga kindlasti võtab arvesse ka soolist dimensiooni üha enamates poliitikates ning edendame ka soolist süvalaiendamist. mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, siis me oleme ka arvesse võtnud ka seda, et naised on meestest erinevad, vaadates seda, milline on nende äh, roll pereelus ja vaadates ka nende äh, pikemat eluiga me peame äh, kindlasti tööpoliitikas neid, äh, nendega arves, seda ka arvestama, kuid me näeme ka seda, et äh, me ei tohiks võimaldada takistusi naistele osalemiseks tööelus. sest vastasel juhul me ei suuda saavutada oma kasvu eesmärke. seega sooline võrdõiguslikkus on majanduslike eesmärkide ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamise vahend. me ei tohiks unustada seda, et eesmärkide saavutamiseks me peame kaasama ka naisi ning ka mehi, nii et tegemist on siis väga laialdase ja hõlmava dialoogiga selleks, et saavutada edu nii tööhõives kui ka sotsiaalsfääris. ma tänan teid tähelepanu eest ning ma olen valmis äh, diskussiooni jätkama ja vastama teie küsimustele ja te juba äh, mainisite seda, millised on minu ajalised piirangud sest ma pean osalema ühes teise, ühel teisel komisjoni koosolekul, kuid äh, nagu varem kokku lepitud, ma olen valmis teiega neid teemasid arutama ja vastama teie küsimustele, suur tänu! Eh, eh, suur tänu, härra Andor, selle eh, kõne eest, kuna meil on vähe aega, siis nagu ma ütlesin, saavad koordinaatorid äh, kaks minutit ja teised poolteist minutit. et palun. kes soovib sõna? Oh, sorry, yeah, I say that uh, if you want to, to yeah. have the floor in two yeah. minutes. jah, ma ütlesin, et siis uh, kaks minutit. tänan. lugupeetud volinik. kuivõrd äh, selle äh, teemaga äh, tegeleb kaks komisjoni, siis tundub, et nendeks teemadeks ei ole kuigi palju aega jäetud, aga meil on väga hea meel, et te siin meie hulgas viibite, see on justkui jõulukingitus meile kõigile. mul oleks teile paar küsimust. Te mainisite kakskümmend kakskümmend strateegiat ja oli ka juttu meie muredest sellega seoses ja siinkohal tulebki arvesse võtta, et kui äh, komisjoni liikmesriigid ei astu otsustavaid samme loomaks äh, sobivaid tingimusi, et saavutada naiste seitsmekümne viie protsendilist tööhõivet, siis me neid eesmärke ei saavuta, ma arvan, et see on kõigile selge. ja ma arvan, et äh, siis ei olegi mõtet rääkida sellest eesmärgist kuna valitsuste esindajatele see eriti ei meeldi, aga mina lihtsalt arvan, et nad on jätnud selle tähelepanuta. ja sama tunne on meil selle strateegiaga seoses, kui on juttu vaesuse leevendamisest. on paika pandud erinevad eesmärgid, kuid olukord on vahepeal muutunud ja seda äh, märkimisväärselt. statistika näitab, et äh, äh, me võime rääkida kahekümnest miljonist lapsest, kes elavad allpool vaesuspiiri ja paljud andmed on meil veel puudu. nii et tekib küsimus, et mida võib sellega seoses peale hakata ja mul on ka viimane küsimus väga kiiresti, mis puudutab vananemist, siis ei ole meil äh, Äh, õigeid andmeid selle kohta, aga äh, naised, äh, naiste eluiga on tõepoolest meestega võrreldes pikem ja, ja sellega seoses on ka märksa suurem koormus, nii et mida kavatsetakse selles suhtes ette võtta? tänan. tänan uh,. Thank you very much uh, and thank you uh.... tänan, volinik. mul on kaks äh, küsimust. Äh, üks äh, puudutab struktuurifonde ja soolist süvalaiendamist, mis puudutab Taanit, minu riiki, siis meil niisugusest asjast üldse ei räägita ja seda mitte ühelgi tasandil, soolisest süva laiendamisest ei ole üldse juttu ja see teeb mulle vägagi muret, kuna äh, praegu me tegeleme uue äh, direktiiviga ja Taani eesistujal on, äh, et on paika pandud prioriteetsed valdkonnad ja üks neist just nimelt puudutabki energiatõhusust. ja äh, see puudutab rohelisi töökohti täpsemalt, aga kuivõrd Sotsiaalfond üldse ei maini naisi spetsiifiliselt, siis äh, niisuguste eesmärkide saavutamine tundub mulle väga keeruline ja ma arvan, et komisjon peaks selles suhtes midagi ette võtma nii et kui luuakse rohelisi äh, töökohti, siis luuakse neid ka naistele ja, ja ka äh, võetakse arvesse soolist äh, süvalaiendamist. teiseks oli mul võimalus käia roomade juures fakti kogumismissioonidel ja kui te rääkisite naistest, siis ka Ungari eesistumise ajal oli juttu roomadest, keda üldse tööhõiveturul ära ei kasutata. ja me uurisime ka seda, kuidas siis ja uuriks siis, et kuidas seda aspekti arvestada. Inte här och eh, vad jag kan, finns någon annan från Alde som kas eh, Alde eh, fraktsioonist soovib keegi sõna võtta? ei. Äh, proua Kornelisson, teil on poolteist minutit. jah, tänan, suur tänu siia tulemise eest, volinik Andor. mul on paar küsimust Euroopa semestri kohta. ja ma tean, et äh, sellest on ka juttu äh, tööhõive komisjonis ja nüüd on ka kakskümmend kakskümmend strateegiasse juttu äh, naistest, kasutamata tööjõust ja naisi on ka märksa rohkem vaeste seas Euroopas, nagu teada. ja on suurepärane, et meil on need kakskümmend, Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärgid ja Euroopa semestrid, et nendeni jõuda, aga tegelikult tundub, et, et see siiski kõik ei vasta meie ootustele. ja siin on sellised võitlused eh, erinevatel eh, tasanditel, eh, nõukogu, ECOFIN ja nii edasi, siis kellel on pädevus, mida mida ette võtta ja samamoodi siin parlamendis, nii et ma olen kindel, et teie ja, ja kahes vastavas peadirektoraadis on, on neid samu suundumusi tunda. nii et äh, ma äh, igal juhul äh, tahaksin öelda, et Euroopa kõik naised loodavad teie peale, et see soo, sooline küsimus äh, saab arvesse võetud ähm,. ja ma tahaksin teada, kas siseriiklikes reformikavadesse on kavas sisse viia sooline dimensioon ja kas te äh, kavatsete midagi ette võtta Faressi raportis toodud küsimuse suhtes seoses äh, äh, variraportiga äh, sotsiaalpartnerite kohta. tänan, Jana Takis, üks äh, minut kolmkümmend. ja ma arvan, et te tõesti äh, äh rääkisite väga asjakohastest äh, teemadest. naistel on tõepoolest valik, mida nad ette võtavad seoses töö tööhõivega, aga neil peavad siiski olema kõik võimalused olemas. väga lühidalt, mis puudutab äh, äh, rasedus- ja sünnituspuhkust ja lapsehoolduspuhkust, ma arvan, et seda kõike on võimalik palju paremini läbi viia, et aidata naistel siis töö ja isiklikku elu ühendada ja nõnda on meil võimalik saavutada ka vähemat diskrimineerimist. ja selle kõigega võetakse arvesse äh, ka äh, perede vajadusi. väga kiiresti, mis puudutab äh, eesmärke ja kvoote, see on väga selline patroneeriv lähenemine, kas tõesti naistel on kõike seda tarvis ja viimaks pensionite kohta. ma arvan küll, et need peaks olema soopõhised, hiljuti oli vastav kohtuotsus, me analüüsime seda täpsemalt ja ma loodan, et siinkohal ka võetakse arvesse riski hindamist ja ma arvan, et see teema peaks jääma riikide kompetentsi. tänan kolleeg Figueredo tahaks sõna võtta, aga teda siin ei ole. proua Sinkler, üks minut kolmkümmend. Thank you uh,, Mr Chairman um.... tänan. mis puudutab soolist süvalaiendamist ja naiste suuremat rolli otsuste tegemisel. mina leian, et eh, see võib eh, kahjustada väikeettevõtteid ja ka eh, tööhõive olukorda. kas te võiksite selgitada siis, miks, miks meil on niivõrd vähe naisi Euroopa Parlamendis ja äh, komisjonide juhtide hulgas. ja miks te ootate, et äh, ettevõtted äh, Ühendkuningriigis teie sõnade järgi tegutsema hakkavad, kui, kui seda siingi ei tehta. ja ma äh, ütleksin ka, et Euroopa äh, Parlamendil ei ole naispresidenti pikka aega olnud. tänan! proua Remin Šatse, üks minut excusez moi euh, quelques points monsieur suur tänu, härra volinik, et te siia tulite, nüüd paar küsimust, esimene puudutab palkasid. Te juhtisite tähelepanu sellele, et tihti naise palk kujutab endast täiendavat palka või teist palka. et kuidas me saaksime tagada selle, et liikmesriigid vaataksid oma maksusüsteemi ümber niimoodi, et naise palk ei oleks mitte lihtsalt meeste täiendavaks palgaks, vaid et teda käsitletakse võrdsetel alustel. teine punkt puudutab äh, ametialast karjääri me näeme, et me peame suuri jõupingutusi tegema selles osas, sellepärast et praegusel äh, praegusel ajal johtuvalt laste sünnist naised töötavad järjest vähem ja johtuvalt sellest, et äh, perekonnad ja riigid äh, panustavad väga palju tüdrukute võrdsesse haridusse poistega, siis ma ei saa aru, miks me ei võiks toimida niimoodi, et me aitaksime kaasa naiste ametialase karjääri kulgemisele. kolmandaks Euroopa Sotsiaalfond ja selle korralik kasu, kasutamine liikmesriikide poolt, ma olen juba oma seisukoha välja öelnud, aga, aga me võime panna tingimuseks ka naiste ja meeste võrdsed õigused Sotsiaalfondis. ja neljandaks, me oleme nõudnud väga suuri jõupingutusi erasektorilt, aga ma arvan, et ka avalik sektor peaks täpselt samamoodi jõupingutusi tegema, tagamaks soolise võrdõiguslikkuse suur tänu, Raplan. Thank you very much for your uh.... tänan mm, volinikule ettekande eest. ma arvan, et naistel on väga oluline roll praegusel kriisiperioodil. Te äh, äh, kutsute liikmesriike üles äh, edendama soolist võr-, võrdõiguslikkust erinevate meetmete abil. ja mul on küsimus, kui liikmesriigid ei tee seda, mida te äh, neilt soovite, mis siis juhtub? kas äh, te võite riigi tasandil sekkuda, kuna mul oleks teile selle kohta ähm, päris palju näiteid tuua, aga te teete väga head äh, tööd see oligi minu küsimus, kas teil on mingeid võimalusi sekkuda, kui liikmesriigid ei tee seda, mida neilt oodatakse, suur tänu! Eh, aitäh! tundub, et rohkem eh, küsimusi praegu ei ole, nüüd annan sõna uuesti Laslo Andorile vastusteks. ma arvan, et pisut on veel aega, enne kui te peate ära minema. jah, suur tänu nende huvitavate kommentaaride ja küsimuste eest. teinekord on jah küsimused, aga pigem kommentaarid on ta ma arvan, et sooline võrdõiguslikkus on äh, tõesti teema, mis äh, läbis siin mitmeid küsimusi just seoses äh, eesmärkidega Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, seoses vaesuse leevendamisega ja ka seoses eesmärkidega, mis puudutavad naiste osakaalu juhtivatel töökohtadel. ja ma arvan, et nendel eesmärkidel on siiski väga tähtis roll just nimelt, kui pannakse paika ühtsed, ühtsed sihid ja, ja pannakse paika ka asjad, mida on üldse võimalik saavutada. kui eesmärk ei ole realistlik, siis loomulikult kaob äh, motivatsioon ja on raske leida ka partnereid. alustame algusest, siis see seitsmekümne viie protsendiline osakaal, naiste osakaal, kas see on realistlik äh, eesmärk? praegu meil mingeid ennustusi äh, selle kohta ei ole kui me paljude poliitikate abil olukorda paljudel tasandil muuta ei suuda, siis me muidugi selle eesmärgini ei jõua. see peab toimuma nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasandil. aga ma ütlen ka ära, et see pandi paika poolteist aastat tagasi komisjoni ettepanekuga nõukogu poolt ja me oleme vahepeal tõdenud finantskriisi mõju, mis kahjuks ei ole veel lõppenud ja sellega on ka äh, töötute hulk äh, suurenenud, tööturu olukord on muutunud viimastel kuudel ja need, seda kõike arvesse võttes muidugi on, on asjad muutunud äh, raskemaks, aga me siiski jääme selle eesmärgi juurde, võib-olla üht-teist äh, vaatame seal veel üle. aga mina äh, leian, et me peame üle vaatama mõned ähm, poliitikad ja pigem äh, peaksime püüdma tegema roh-, teha rohkem jõupingutusi äh, kui äh, vähem äh, ja meil on mitmeid algatusi järgmisel aastal, tööhõivepakett erinevate poliitikatega ja me loodame sellest päris palju. proua Põrro rääkis vaesuse leevendamisest, on tõesti inimesed palju töökohti kaotanud. olukord on muutunud üldiselt keerulisemaks ja veelgi halvem on see, et äh, Euroopas on suurenenud lõhed nii-öelda perifeersetel riikidel on äh, rohkem probleeme kui enam varem. Äh, mis puudutab sookvoote, ja ees, eesmärke nendega seoses, siis ma arvan, et need on asjakohaselt valitud. ka ja me arvame, et need kvoodid on mõttekad ja mõistlikud. ma olen sellest rääkinud mitmel korral Saksa töö tööhõiveministriga ja ma jagan tema seisukohta selles osas, et kui selles vallas sellised pehmed vahendid ei tööta, siis tuleb ikka paika panna teatud ajakava, et muudatusi läbi viia ja teatud eesmärgid. see ei ole selline patroneeriv äh, suhtumine kui see toimub äh, läbirääkimiste teel erinevate osapooltega, äh, kodanikuühiskonna esindajatega, mm, millega äh, siis aidatakse kaasa sellise ühtse sotsiaalse poliitilise eesmärgi saavutamisele. edasi kuidas siis kontrollida või mõjutada eesmärkide saavutamist, mis on seatud Euroopa Liidu tasemel? me saame näiteks välja anda riigipõhiseid soovitusi, seda on juba tehtud. näiteks meeste ja naiste pensioni ja ühtlustamise puhul, see on üks võimalus kui loomulikult pädevus juriidilises mõttes kuulub eh, euro-, kuulub eh, liikmesriigile, siis on võimalik välja töötada tugivahendeid eh, ja ühiseid poliitika strateegiaid, et siis sündmuste kulgu suunata. aga ma arvan, et tuleb tõesti luua selline võimalus poliitiliste eesmärkide sõnastamiseks ja paikapanemiseks. me peame vältima jah olukorda, kus äh, Euroopa Liit on nagu äh, õpetaja ja riik on nagu, nagu õpilane, kes peab siis kuuletama. no ma arvan, et see ei ole äh, hea, hea lähenemine. me peame toetama kodanikuühiskonda, erinevaid pilootprojekte, kampaaniaid millega levitatakse häid tavasid ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu saavad äh, liikmesriigid äh, toetust äh, erinevateks projektideks, siis nende heade tavade tutvustamiseks ja levitamiseks. mis puudutab Euroopa semestrit, mis on siis nüüd teise järku jõudmas, siis ma ütleksin lihtsalt, et riigi spetsiifiliste äh, soovituste näol on meil olemas äh, väga hea vahend ja äh, see on ka täiesti legitiimne, kui on paika pandud eesmärgid ja soovitused ja see kõik on toimunud tasakaalustatud moel. ja siin on tõesti meil võimalik mõjusat rolli mängida, meil on ette valmistatud ECOFIN-iga dokument maksustamise äh, valdkonnas. see puudutab väga paljusid valdkondi, tööturgu ja nii edasi, ega alati siin ei ole pistmist äh, võitlustega aga tekib jah küsimus, et kellel on rohkem, rohkem mõju teatud teatud probleemide puhul. loomulikult äh, on põhi, põhirõhk äh, lühi, lühikese perspektiiviga äh, probleemide lahendamisel, kui need vahetud probleemid on lahendatud, siis, siis on võimalik ka kaugemale vaadata et esmalt tuleb, tuleb tegeleda nende kõige prioriteetsemate küsimustega, vastasel korral selle äh, majandussurutise äh, finants äh, kulu järjest süveneb ja suureneb. ja tundub, et meie tööhõive äh, poliitika on liikumas õiges, õiges suunas tööhõive osaliste mõttes, ka sooliste sugude tasakaalu mõttes ja ka töökohtade mõttes, aga kindlasti on veel palju tarvis ära teha. ja tasub alati vaadata ees, eh, häid eeskujusid. mina olen ainus eh, volinik, kes, kellel on siis eh, kaks kõrgetasemelist naiskaastöötajat, kabineti juht sealjuures. aga jah, selliste mm, tõsisemate tööriistade ja meetmete puhul on äh, hulk, hulk erinevaid tingimusi ja, ja see muidugi alati inimestele ei meeldi. aga me peame ka äh, töötama välja poliitilisi argumente, et, äh, et valijaid veenda, kuivõrd tegemist minu arvates on väga olulise küsimusega. tänan! suur tänu! volinikule, kes leidis aega meie komisjoni tulla. me proovisime pikka aega teid siia kutsuda, lõpuks see õnnestus. meil oli väga hea meel selle arvamuste vahetusele, loodetavasti me saame seda jälle peagi läbi viia, suur tänu! Okej, okay, då... Kena. nüüd me kindlasti jätkame ja nüüd ma lähen edasi rootsi keeles. Läheme edasi ja nii, nagu ma alguses ütlesin ja me, nagu me kõik koos otsustasime, nüüd läheme päevakorrapunkti number seitse juurde see puudutab tööhõivealaseid ja sotsiaalseid aspekte majanduskasvu analüüsis ja nüüd ma arvan, et ma annan kohe sõna proua Kornelisele. Uh, tõepoolest, ma arvasin, et see oleks mõistlik võtta see teema ette kohe peale härra Andovsit, sellepärast et ma rääkisin päris palju Euroopa semestrist ja iga-aastastest ähm, majanduskasvu analüüsist. ja mina olen äh, tööhõive raportöör ning meile tulevad ka äh, sellesse raportisse mõningad suu-, suulise süvalaiendamise muudatusettepanekud, me oleme juba rääkinud väga palju suulise dimensiooni tähtsusest Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümnes ja meie parlamendina ei oma äh, Euroopa semestris ametlikke volitusi või pädevust ja mida me selle alga-, omaalgatusliku raportiga püüame teha ja mida Econ on püüdnud teha, on siis äh, on see, et me võtame endale need volitused, sest kuskil ei ole öeldud, et me ei, meil ei peaks ta olema. nii et äh, siis me oleme vähemalt äh, hääletanud parlamendi arvamuse üle, mida me võime saata nõukogule selleks, et nad saaksid, siis äh, ülemkogu saaks kevadel seda arvesse võtta mida me oleme nagu püüdnud raportis teha, on see, et ma panen paika viis peaest, peamist prioriteeti ning ma loodan, et parlament siis neid prioriteete ka hindab, selle asemel panna kõik asjad kokku. ning paar nendest asjadest on väga lähedalt seotud ka suu küsimustega ja see on ka osaliselt äh, seotud meie jõupindustega naiste jaoks, mis ei ole piisav ja soolisi küsimusi isegi ei, ei mainita paljudes äh, siseriiklikes reformiprogrammides. nii et tõepoolest te siis võite näha siin minu, meie, minupoolse soovituse soolise süvalaiendamise osas ja mul on hea meel, aga kuulaks ära ka teiepoolsed kommentaarid ning homme on siis ka tähtaeg muudatuste esitamiseks tööhõivekomisjonis kui on mingeid muid soovitusi, mis puudutavad äh, selle komisjoni tööd, siis ma oleksin valmis seda ka äh, omalt poolt esitama, kui mina olen eelduselt, mina olen nendega nõus muidugi. see on vist kõik. suur tänu selle tutvustuse eest ja nüüd on teil voli sõna võtta, kui te soovite kas keegi soovib sõna? proua Bauer, palun. Thank you so much, thank you for uh, this opportunity and thank you also for uh... suur tänu selle võimaluse eest ning uh, nende huvitavate põhjalike muudatusettepanekute eest. ma tahaksin tõstada mõningad küsimused selleks, et paremini aru saada teie äh, tegevuse põhimõtetes muudatusepanekus number seitse oleks huvitav teada, mida autor sellega on mõelnud, kui meil on tegemist sotsiaalautomaatsete äh, äh stabiliseerimismehhanismide all, all, ma ei tea, mida see termin tähendab. ma tean, et see läheb sotsiaalkaitsesüsteemi alla, aga mis on siis sotsiaalautomaatne stabiliseerimismehhanism, vähemalt sellest ma küll aru ei saa. ning veel üks küsimus, mis puudutab muudatusettepanekut üheksa. see ei ole ka täiesti selge, mida siin tahetakse saada pensionireform, äh, naiste eluiga, maksusüsteemid. ma ei tea täpselt, äh, kuidas see maksusüsteem nüüd mõjutab seda süsteemi tundub, et see ei ole piisavalt arusaadav Eh, eh, jag lämnar ordet till fru Corneliusson så kan du förklara, varsågod. ja nüüd proua Cornelius, võib-olla sa, eh, võib-olla te seletaksite uh,? We, we could... ehk me võiksime siis seda natuke ümber sõnastada, kui see on liiga ebaselge. muudatusettepanek seitse, stabiliseerimismehhanism, tähendab äh, sotsiaalkindlustussüsteemi või hüvitiste süsteemi, see on automaatne stabilisaator selleks, et säilitada inimeste ostujõudu, et ei teki majanduses ka allakäiguspiraali, kus meil on üha rohkem tööta inimesi, kes ei suuda asju osta, mis tähendab, et firmad lähevad pankrotti, siis on meil üha rohkem töötuid, kes ei saa midagi osta ja nii edasi. ja et sotsiaalhüvitiste süsteem tagab, et siin on olemas teatud stabilisaatorid, nii et sellist ostu, ostuvõime säilib. ja me võiksime ka seda ümber sõnastada ehk et see asi oleks selgem. muudatusettepanek number üheksa. iga-aastane kasvuanalüüs äh, nõuab siin erinevaid äh, majanduslike meetmete rakendamiseks, tähendab ka seda, et äh, pensionid peaksid olema ka majanduslikus mõttes, mõttes mõistlikud, pensioni isegi konkreetselt alati ei mainita aga tegemist on ikkagi ühe kõige suurema kulutusega, mis valitsussektoril on. ja praktiliselt kõik äh, riigid on äh, reforminud oma pensionisüsteemi ja meie püüame siis öelda, et me peaksime seda vaatama ka soolisest vaatenurgast, siin peaks olema ka siis äh, soolise rolli tähtsus, vaadates neid võimalikke reforme, püüdes tagada ka seda, et see asi nüüd sobib kokku kokku muude tuludega ning maksumeetmetega, sest äh, teinekord pensionimeetmed ja maksumeetmed toimivad üksteisele vastu, nii et kui meil on tegemist konkreetse äh, inimesega, siis tema tulu langeb isegi äh, täiendavalt. ja põhimõtteliselt seda me püüdsimegi öelda, et meil on olemas soolise mõju analüüs vaadates konkreetset tulu äh, just naistele. okei okay,, ja vet inte om eh, kommissionen ma ei tea, kas äh, räägiks te, et komisjonis, kas teil on kommentaare? näe, tundub, et ei ole kommentaare ja tundub, et ei ole ka rohkem sõnavõtusoove seega läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on siis nüüd päevakorrapunkt number viisteist. vabandust. nii nagu proua Kornelis ütles, et me hääletame homme äh, hääletame proua Kornelise ettepanekute üle nii, kui ma olen nüüd selle ka ära öelnud, siis me võime lõpetada selle päevakorrapunktiga. Då, då går vi in till punkten 15 som vi har bestämt att vi ska ta. Ja nüüd võime minna päevakorrapunkti juurde viisteist, mille osas me otsustasime, et me käsitleme seda nüüd. vabandust, üritan leida oma paberitest vajalikku dokumenti. Jag hittar inte den svenska översättningen, så jag säger nu på titeln på engelska jag ställer om. Så får jag be om ursäkt. nii. siis punkt, päevakorrapunkt viisteist, naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal kaks tuhat üksteist ja kohe alguses annaksin ma sõna pro-, Sofia Intventile uh, suur tänu, ma teeksin väga lühidalt, sellepärast ma vabandan kolleegidele, aga ma ütlesin teile juba enne koosoleku algust, et ma pean lahkuma kuskil kümne või viieteistkümne minuti pärast, sest mul on Euroopa Keskpanga presidendiga kokkusaamine. nii et ma siin vaatan mõned punktid kiirelt üle, tegemist on iga aasta äh, soolise võrdõigusega raportiga tegemist meil ma arvan, et üldise kommentaari me võiks öelda, me peaksime ilmselt mõtlema natuke selle peale, kuidas me saaksime rohkem mõju avaldada soolise võrdõiguslikkuse poliitika osas, sest seda teemat juba varem äh, arutati äh, volinik Andoriga, et me võime äh, siin vastu võtta kõiki need suurepärased eesmärke Euroopa Liidu tasandil, aga samas, kui liikmesriigid ei kavatse need ellu viia, siis need iga-aastased raportid ei ole midagi muud kui ainult mingid ähm, sellised äh, rituaalid, viisakalt öeldes. nii et kiirelt siis vaatame edasi, et äh, kõigepealt see teema, mis puudutab majanduslikku sõltumatust naiste jaoks, siis siin on paar asja, mida tuleks mainida. siin mitmed kommentaare on ka varasematel aastatel juba tehtud, nii et ma ei tahtnud hakata neid kordama ma olen siin rõhutanud selliseid teemasid, mis minu arvates on olulised, kõigepealt viide äh, soolisele palgalõhele, sellepärast et hoolimata asjaolust, et me oleme juba mitu korda seda maininud, siis tundub, et äh, see palgalõhe ei ole ka vähenemas. nii et tõepoolest ma usun, et me vajame siin tegevuskava et me saaks midagi konkreetsemat ette võtta. Äh, äh, peaksime mainima siin sulgudes ka seda, et kuigi äh, peaksime keskenduma vägagi naiste positsioonile tööturul, siis me ehk peaks vaatama natuke kaugemale tulevikku ka ning märkima ühtlasi, et noored tüdrukud ja naised töötavad tublimalt kui poisid ja noored mehed haridusvaldkonnas ning see võiks ju automaatselt äh, ka selle äh, asja viia vastupidiseks või seda tasa, olukorda tasakaalustada, pidades meeles seda, et meie majandus on rohkem teenustepõhine ja teadmistepõhine, kui sul on kõrgem haridus, siis sa äh, saad asjadega paremini toime kui need, kellel on väiksem haridus. ja võiks ju arvata, et see muudab, muudab tervet äh, äh, soolise võrdõiguse debatti tööturul. see oli siis sooline palgalõhe ja siin ma viitan ka ühele asjale, mida tihtipeale me ei näe, sest me räägime pensioniõigusest naiste jaoks ja ebavõrdsusest ja suurist palgalõhest, aga üks asi, mida me tihtipeale arvesse ei võta, on abieluseaduste mõju naiste majanduslikule olukorrale, sest ma ei tea, kuidas on olukord teistes riikidel, aga statistika minu riigis on selline, et naised peale lahutust kaotavad umbes kakskümmend viis protsenti oma tulust ja äh, mehed võidavad kuskil seitse protsenti. ma usun, et tegemist on ühe asjaga, mida me peaksime kindlasti arvesse võtma majandusliku sõltumise arutelus. ning edasi kvoodi teemal. tavaliselt me oleme siin erinevatel arvamustel, kui ma viitan ka varasematele raportitele, kus siin on ka tehtud teatud viiteid ja ma usun, et Euroopa Komisjon peaks arvesse võtma ka seda, mida liikmesriigid on teinud ja vaadates ka seda, millised on olnud sellega seotud tulemused. teine asi, äh, sooline äh, võrdõigus väljaspool Euroopa Liitu ehk siis meie välispoliitika ning ma arvan, et kõik on vägagi teadlikud sellest, milline on suuline dimensioon Araabia kevadel. ja ma usun, et me peaksime soovitama Euroopa Komisjonile või siis äh, kõrgele esindajale seda, et äh, ta pööraks rohkem tähelepanu just sellele valdkonnale, sest võib ju olla vabalt nii, et Araabia kevade riigid on saavutanud suurepärase, suuremat demokraatia vabadust, aga naised ei võida eriti midagi või just kaotavad. teine teema kuulub ka siia väga muretvalmistava valdkonna alla, kus meil arengut ei ole, see on siis äh, aastatuhande äh, arengueesmärk number viis ehk siis äh, reproduktiivtervishoiu valdkond siin ei ole mitte vahendite äh, probleemiga, aga siin on tegemist muutuvate hoiakutega ja see puudutab seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu äh, õigusi äh,, tabud tuleb, tabusid tuleb siin lõhkuda, tegemist on suures, suure takistusega äh, aastatuhande arengu eesmärkide valdkonnas. ning kolmas teema on siis väärikus, isikupuutumatus ja soolise vägivalla lõpetamine. nii ma tahaksin siin lisada ka mõningatele äh, viidetele, mis puudutab homo- ja transseksuaalide vastast vägivalda, see puudutab ka äh, perevägivalda, seda alahinnatakse ja Hispaania eesistuja pani selle teema meie päevakorda kuid seda tihtipeale peetakse eraküsimuseks, sellepärast et kui perevägivalda peetakse millekski, mis on peresisene mehe ja naise vahel, aga samas tegemist on ühiskondliku teemaga, sest kui meil on tegemist terve suure hulga ohvritega, mis meil on, siis ehk äh, ma võib-olla liialdan, kui ma panen kirja seda, et see peaks olema e, äh, avaliku julgeoleku küsimus, on väike liialdus, aga ikkagi ma usun, et sellele peaks pöörama rohkem tähelepanu, kui see on siiamaani saanud. edasi Äh, seksuaalse ja reproduktiivtervishoiu õigused ja naiste äh, selle valdkonna ähm, autonoomia, äh, sest kui me kaitseme naisi seksuaalse vägivalla, koduvägivalla eest või perevägivalla eest, siis ka selline valdkond peab olema siia kaasatud. ning lõpetuseks kaks konkreetset teemat üks on see, et ma tõepoolest loodan, et Taani eesistuja suudab saavutada edu horisontaaldirektiivi küsimusel, mis puudutab äh, diskrimineerimastast paketti. teine punkt, mis mulle on väga oluline, on viide öö, äh, majapidamistele, kus on ainult üks inimes, me tihtipeale räägime noortest perekondadest ja nende toetamisest samas äh, tundub, et me oleme äh, unustanud ära demograafilise arengu, sest äh, üks igas kolmest mere äh, majapidamistest on ühe inimese majapidamine. ja tihtipeale nendel on väga ebasoodus olukord, vaadates sotsiaalset olukorda, maksusüsteeme äh,, eluasemeid, kindlustust, pensione. ja me ei tohiks unusta ära seda, et üks igas kolmast leibkonnast koosneb ühest isikust ja tegemist on arenguga, mida me näeme üle terve Euroopa Liidu. ning lõpetuseks ma tahaksin korrata selle äh, koja soovi Euroopa Komisjonile, et luuakse äh, LGBT äh, võrdõiguslikkuse tegevuskava, sest seda on ignoreeritud. meil on olemas soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava ning ma usun, et meil peaks olema ka LGBT eh, inimeste soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava. nüüd eh, soovad, eh, võivad sõna võtta need, kes soovivad, proua Tomson uh,. suur tänu. ma arvan, et tegemist on väga hea raportiga ja ma tahaksin viidata siin paarile olulise teemale. ma hea meelega näeksin seda, me täiendaksime seda valdkonda, mis puudutab äh, äh, perevägivalda või suulist vägivalda, sest ma usun, et tõepoolest on tegemist probleemse valdkonnaga mul on hea meel, et ma, teie näete seda kui avaliku julgeoleku probleemi ja mitte eraviisilise ja perekonna siseasja küsimusena. me peaksime rõhutama ka sellele, et üha rohkem naisi Euroopas surevad äh, perevägivalla tõttu kui terrorismi tõttu, aga samas me pöörame palju rohkem tähelepanu terrorismi äh, rünnaku uurimistesse kui nende juhtumite uurimisse, kus naised suruvad perevägivalla tõttu. ma usun, me peaksime ka rohkem tähelepanu pöörama Euroopa lähenemiskeelu korraldusele ja ma usun, et me peaksime ka nõudma äh, eraldi direktiivi, mis viitab äh, soolisele vägivallale. suur tänu. tegemist on väga olulise raportiga ning mis puudutab seda konkreetset direktiivi, siis siin me võime tõepoolest uskuda, et Taani eesistuja teeb head tööd. suur tänu, proua Klaus, palun. suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mis ta selle raportiga on ära teinud. alati on väga kasulik, et tegeleda uuesti mingi teemaga, mis tegelikult on juba vana teema ja väga hea on, et raportöör tegeleb sellega nii entusiastlikult. ja kui me nüüd näeme, kuidas noored naised võitlevad selle eest, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, siis ma pean ütlema, et, et mina noore vanaemana, minul on tekkinud mõningaid küsimusi mind huvitab just äh, see, mis puudutab võrdset tasustamist võrdse töö eest. kui meil on samasugune hariduse tase, siis me, meil on õigust samaväärsele palgale, aga tegelikus elus me näeme siiski tihti seda, et naisterahvas alates hetkest, kui ta on otsustanud perekonna luua ja siis algavad need erinevused alati on kasulik, kui naised töötavad sotsiaalvaldkonnas, et see on selline valdkond, mis on naistele lähedasem. ja see on just see töö, mida naised peaksid tegema. kui me räägime võrdsusest, võrdõiguslikkusest, see ei tähenda mitte ainult seda, et samaväärse töö eest samaväärne palk, vaid ka töölevõtmise tingimused peavad olema sarnased nii meestele kui naistele. peab olema võimalik see, et panganduses öö, töötavaid panganduses töötamist hinnatakse samaväärselt selle tööga, mida ma teen laste kasvatamisel või eakate inimeste eest hoolitsemisel et ühiskond äh, on rõhu pannud just äh, naiste tegevusele, tööle sotsiaalvaldkonnas. et isegi, kui me tagame samaväärse palga, siis me näeme siiski seda, et kus on, kuhu on naine jõudnud oma ametialase karjääri lõpus, aga siis on juba natukene hilja midagi ette võtta. mida mina sooviksin näha selles raportis, et seal juhitakse tähelepanu just selle, selle teadvustamisele ja et väärtustataks just seda tööd, mida naine teeb, kas siis perekonnas või ühiskonnas, mida ta teeb just sotsiaalvaldkonnas. see peab olema samaväärselt väärtustatud. suur tänu, proua Kurmaival. Tak, thank you very much uh Of course I am always pleased to, to see if, uh, how much uh... jah, loomulikult on mul alati hea meel näha edusamme. ja meil oli kampaania aastal kaks tuhat seitse ja seal oli erinevus äh, viisteist protsenti et nüüd me peame töötama kuuskümmend kolm päeva tasuta, mis on pisut parem võrreldes meestega, võrreldes selle varasema ajaga. aga nüüd ähm, pandi paika siis Ungari eesistumisega uus, uus eesmärk, võrdne töö, võrdne palk ja loomulikult, kui meil ei ole äh, kohast äh, direktiivi, siis äh, need asjad ei liigu, liigu edasi. aga me peame loomulikult olema realistlikud. aga rääkides ka pensionireformist, siis lisaks asjaolule, et ähm, meie volinik Andor püüab äh, päris palju ära teha, siis soopõhine lähenemine siiski äh, on praegu veel puudu, me peame rääkima naiste äh, vaesusest, Euroopas on iga viies naine vaesuses ja kui sooline mõõde pensionireformi sisse ei, ei viida, siis, siis langevad kõik naised vaesusesse. me ei saa lubada, et seda, et see juhtuks. loomulikult üle kuuekümne viie aastased naised on kõrgema äh, vaesusriskiga. loomulikult võib ka äh, rääkida äh, täistööaja, äh, täistööajast, äh, naised töötavad väga palju ka mitteformaalses majanduses, nendelt ei maksa, maksta maksta ja nii edasi, ja paljud töötavad ka kodus, selge on see, et selle eest ei maksta üldse. ja samas selle töö eest makstakse küll päris palju, kui naine ise seda ei tee, nii et siis korraga muutub see, muutub see küllaltki hästi makstuks nii et ma arvan, et see äh, kõik on siin väga oluline seoses pensionireformiga. oli ka juttu äh, võrdsest äh, esindatusest otsuse tegemise juures, see on väga oluline, mul oli väga hea meel kuulata kaks nädalat tagasi Norra peaministrit rääkimas ja tema veenis mind selles, et kui te tahate jõuda heaoluühiskonda, siis tuleb naisi otsuse tegemisse kaasata ja ka Norra firmades on see näha, kui on nelikümmend protsenti naisi juhtimise juures, siis on nende kasum äh, märksa äh, suurem ja siinkohal tuleb ka mainida äh, kriisi, selle tagajärjed on mehele, meestele tõsised, aga, aga kriis on ka tulenenud ju pigem meeste tegevusest, aga nüüd on jällegi kriisiohvrid pigem naised, nii et ka seda tuleb arvesse võtta. ja veel vägivalla kohta siis eh, selle, eh, sellele teemale tuleb eh, tõepoolest palju tähelepanu pöörata ja te olete siinkohal teinud väga tubli tööd ja loomulikult see kehtib iga inimese kohta Euroopa Liidus. tänan. suur tänu. Då går ordet till fru Wertman, tack. tänan. ma tahaksin vabandada, ma jõuan natukene hilja kohale. aga ma arvan, et on väga tähtis kõigepealt see, et meil oleks samaväärne palk samasuguse töö eest. ei tohi unustada seda, et et tihti on naiste haridustase kui ka täiendkoolituse tase kõrgem, nii et me peame ka seda arvesse võtma ja panema selle kirja oma järeldustesse. Eh, eh, tänan. tundub, et eh, komisjonis bankier soovib sõna proua Panger, tänan väga tänan ka raportöörile äh, selle äh, projekti eest. siin on väga äh, olulisi küsimusi puudutatud ja sellega juhitakse meie tähelepanu mitmetele olulistele aspektidele. Euroopa Komisjoni jaoks on see iga-aastane äh, võrdõiguslikkuse alane raport, äärmiselt oluline dokument. me teeme neid alates kahe tuhande neljandast aastast nõukogu soovil. Need raportid koostatakse koostöös liikmes, liikmesriikidega ja parlament teeb ka omapoolse raporti. Nende raportite kohta ja meie jaoks on see ka väga väga tähtis aspekt, kuna igal aastal parlament oma seisukohtade äh, ja soovitustega annab, annab meile väga kasulikku tagasisidet. Te arvatavasti märkis, märkasite, et äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta raport, mis on siis teie raporti teemaks, on esimest korda siis uue ülesehitusega. ja seal on siis võetud arvesse perioodi kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist, seal on ka lisas statistilised andmed, nii nagu äh, tavaliselt. Need on siis soopõhine statistika ja nendele te ka viitasite täna mitmel korral, et näiteks kuuskümmend viis protsenti ülikooli lõpetajatest Euroopas on praegusel hetkel naised. ja kogu see statistika on loomulikult äärmiselt äh, kasulik äh, poliitikakujundajatele kõikjal Euroopas. vabandust, ma olen küll natuke ebaviisakas, aga ma ütlesin, et ma pean olema Mario Draagiga äh, neliteist kolmkümmendal teisel koosolekul, ma pean seal ka sõna võtma. mul on tõesti väga, väga kahju, aga ma ei saa äh, ennast kaheks jagada. kas ma võiksin veel ühe märkuse lisada? ja me, me siis oleme edaspidi äh, kahepoolselt kontaktis. ma tänan kõiki äh, kolleege ettepanekute eest. Te teate, et sellises esimeses äh, projektis on väga vähe, äh, küllaltki äh, vähe ruumi, nii et nii et ma püüan teha kõik, et teie seisukohti arvestada, aga nagu ma ütlesin ennegi, ma väga vabandan, aga ma pean lahkuma kiiresti. Pole viga. mõistame. vabandan, et me ei hakanud sellega varem tegema, aga nüüd siis Tangier saab uuesti sõna. jah, tahtsin ka öelda, et äh, selles raportis on ka üks äh, uus lisa, mis puudutab siis äh, naiste tööd majandusalaste otsuste vastuvõtmisel. naised siis, kes töötavad ettevõtete juhtorganites puudutab siis äh, seda teemat, millest on ka täna juttu olnud. ja äh, äh, asepresident Reding avaldab ka vaheraporti selle valdkonnas, selles valdkonnas saavutatud edusammude kohta märtsis kaks tuhat kaksteist. ja me tervitame igati raportööri poolt, poolt esile tõstetud teemasid, ka meie jagame mitmeid muresid, mis on seal välja toodud, eriti seoses äh, praeguse majanduskriisiga ja selle kriisi negatiivsete mõjudega praegu ja ka edaspidi naiste ja meeste võrdsusele aga ka äh, seoses äh, tööturu ja sotsiaalse olukorraga Euroopas ja tahaksime täpsemalt vastata mõnele äh, täpsemale teemale, näiteks aastatuhande arengueesmärkidega seoses äh, või ka äh, direktiivid või õigusaktide eelnõud ja seal on siis mitu, mitu küsimust, millele me peaksime äh, reageerima, aga äh, kokkuvõttes siis äh, meil on väga hea meel selle raporti üle ja täname raportööri selle koostamise eest, täname. Eh, tänan. nüüd oleme selle punkti ammendanud muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar kell kaksteist. ja me arutame neid kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril ja veebruari lõpus, kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal tuleb hääletus ja aprillis läheb see plenaaristungile nüüd võime siis edasi minna äh, kuuenda punkti juurde, milleks on energiatõhusus. jah, vabandust, ma ei saanud äh, väga hästi aru, mis on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kas oli kümnes jaanuar? jah. tänan. Då går vi in på punkten sex, energieffektivitet, upphävande av direktiv sellega jõuame siis äh, kuuenda punkti juurde, energiatõhususe direktiivide äh, kaks tuhat neli, kaheksa ja kaks tuhat kuus kolmkümmend kaks kehtetuks äh, tunnistamine. nüüd annan sõna arvamuse koostajale. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin vabandada selle eest, et ma puudusin koosoleku algusest, sellepärast paralleelselt käib ka keskkonnakomisjoni koosolek ja ma osalesin keskkonnakomisjoni töös, sellepärast et seal oli kohal proua volinik Davanaki. ma tahaksin öelda, et mul on väga kahju sellest, et me peame niimoodi ühest komisjonist teise jooksma, homme saab täpselt samamoodi asi olema, sest ma olen variraportöör äh, raportis Naised ja kliimamuutus. tegemist on päevakorrapunktiga, mis tõsteti ümber homseks, aga homme pean ma samal ajal jälle olema keskkonnakomisjonis kui sa oled mitme komisjoni liige, siis väga tihti on raske omavahel sobima panna neid äh, erinevate komisjonide päevakordi. mis puudutab nüüd er-, energiatõhususte direktiivide kaks tuhat neli, kaheksa ja kaks tuhat kuus kolmkümmend kaks kehtestust, kehtestuks tunnistamist, siis lubage, et ma kõigepealt re-, räägiksin natukene selle küsimuse taustast. nagu te teate, Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks kakskümmend protsenti e-, esmase primaarenergia säästu kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja see on üks Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia põhilistest viiest eesmärkidest, mis puudutab jätkusuutlikku, kaasavat ja tarka majanduskasvu vastavalt komisjoni hiljutistele hinnangutele, mis puudutab eh, liikmesriikide eesmärki energiatõhususe alal, mis liikmesriigid on endale Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames saanud, siis Euroopa Liit ilmselt saavutab ainult poole sellest kahekümneprotsendilisest vähendamisest aastaks kaks tuhat kakskümmend. direktiivi ettepanek paneb paika üh-, ühise raamistiku energiatõhususe jaoks Euroopa Liidus, tagamaks selle, et saavutatakse see kokkuhoiu eesmärk kakskümmend protsenti ja suudetakse see ikkagi saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend ja läbi, selle läbi tagada parem energiatõhusus pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nii et äh, siin pannakse paika reeglid ja põhimõtted selleks, et ületada teatud takistusi, äh, puudujääke ja probleeme energia tõhul, mis on takistuseks energiatõhususele ja seda niisiis eh, energiajaotuse kui energiatarne osas ja siin räägitakse ka koostootmisest ja varasemad sätted siis asendatakse selle uue direktiivi sätetega. uus direktiiv eelnõu kujutab endast võimalust taaskord rõhutada seda, kuivõrd tähtis on ka naiste juurdepääs eh, eriharidusele, spetsiifilisele koolitusele, selleks et eh, tagada ja saavutada energiatõhusus. ja väga tähtis on see, et ka naised naistele oleksid avatud võimalused või juurdepääs tulevastele töökohtadele selles valdkonnas. teine aspekt, mida selles arvamuses rõhutatakse, on see, et liikmesriigid peavad edendama sotsiaalseid eesmärke ja seda seoses nende meetmetega, mida kavatsetakse kohaldada energiatõhususe osas ja see puudutab äh, otseselt äh, leibkondi, kes võivad olla kütteostuvõimetud ja puudutab see eelkõige haavatavaid sotsiaalseid äh, rühmi ja väga tähtis on just äh, nende inimeste energiatõhusust parandada ja vähendada neid kulusid energiale, küttele ja see just ongi meie rolliks ka siin selles komisjonis. on esitatud kolmteist muusad muudatusettepanekut, ma pean ütlema, et ne-, enamus nendest muudatusettepanekutest, mis minu tekstile esitati, kui on äh, huvitavad või kasulikud selleks, et rikastada naiste õiguste komisjoni seisukohta välja arvatud muudatusettepanekud neliteist ja kakskümmend üks. Need on sellised muudatusettepanekud, mis ei kuulu tegelikult meie äh, komisjoni pädevusse ja seega ma teen ettepaneku hääletada neljateistkümne kahekümne ühe vastu, sellepärast et nad ei kuulu naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni pädevusse, kuigi tehnilises plaanis on tegemist selliste muudatusettepanekutega, mis on äh, vägagi mõttekad aga seda äh, keskkonna või tööstuse komisjoni kontekstis, aga mitte äh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kontekstis. aga mis puudutab ülejäänud muudatusettepanekuid, mis hääletusele homme lähevad, ma olen nende poolt. Eh, suur tänu. kolleeg Klaas saab sõna. suur tänu suur tänu selle raporti tutvustamise eest ja suur tänu nende selgituste eest, miks meil on vaja rääkida energiatõhususest. ma arvan, et sii-, ka selles osas tuleb inimeste teadlikkust tõsta ja me kolleeg Estrela rääkis sellest eesmärgist, mis me oleme endale seadnud kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend, aga me peame vaatama veel teist ühist võimalikku lähenemist. muidugi me peame toimima tõhusalt energeetika valdkonnas, aga rõhuasetus peaks olema sellel, et kui meil on olemas energia, siis on olemas meil ka vahendid võitlemaks näljaga, vaesusega, et võit, võitlemaks heaolu eest. me teame, et ener-, energiaressursid on piiratud ja kui me midagi ei tee, siis mingil hetkel oleme me nemad ammendanud nii et võib kätte jõuda päev Euroopas, kus meil lihtsalt ei ole piisavalt enam energiat. kui me võtame arvesse seda, et maailma rahvastik pidevalt suureneb, siis me peame suuremat tähelepanu sellele juhtima, sellele osutama ja toimima niimoodi, et kõik saaksid elada korralikes inverssides tingimustes, sest energiatõhusus on võtmetähtsusega see aitab kaasa ettevõtete ja tööstuse konkurentsivõime tõstmisele, see aitab kaasa keskkonnakaitsele. ma räägin sellest sellepärast, et me peame arvesse võtma väga mitmeid muid aspekte, millega tegeleda seoses selle teemaga. mis puudutab nüüd seda energiatõhususe direktiivi, siis me peame rõht-, rõhutama just koolitusega, haridusega seonduvaid meetmeid, kogemuste vahetust, energi-, kasutamisel. muidugi see on midagi sellist, mis kuulub liikmesriikide pädevusse ja ma tean, et liikmesriigid on teinekord natuke reserveeritumad ja et nad ei soovi, et Euroopa sekkuks nende asjadesse. aga meil lasub kohustus rõhutada just seda, et liikmesriigid peavad teadvustama kõike seda. on olemas ka internetifoorumid, mis jagavad meile kogu seda informatsiooni ja niimoodi saame me kaasa aidata paremale energiakasutusele, mis on eriti täht-, tähtis naiste panustamise poole pealt, on see, et naised saavad otsustada ka energiakasutuse üle kodus ja perekonnas, nemad on tihti need, kes otsustavad, et milliseid energiaallikaid kasutada soojendamiseks, kütmiseks, jahutamiseks. väga palju on seda energiat, mida kasutatakse just kütteks ja tihti, kui on tegemist halva isolatsiooniga, siis või liialt õhutatakse. kõigest sellest võib tuleneda see, et me raiskame liialt energiat. ja naistel on väga suur töö teha ja oma sõna öelda just selles valdkonnas seoses laste haridusega, laste kasvatamisega me peame tõhusamalt teadvustama, informeerima tulevasi energiakasutajaid, seda lasteaedade, koolide tasandil. nii et naiste roll läheb kaugemale ka perekonnast, me teame, et naised on aktiivsed, naised töötavad ja nad on kaasatud energiakasutuse alastesse otsustesse naised on järjest aktiivsemad ka kohalike omavalitsuste tasandil, ka kohalike omavalitsuste tasandil räägitakse järjest rohkem energiatõhususest ja sea-, ka seal on naistel oma sõna öelda. ma toetan kõike seda, mis meie raportöör proua Estrela on öelnud, väga tähtis on see, et et ähm, oleks, et me vaataksime, millisetel muud-, millised muudatusettepanekud on seotud selle raportiga. Euroopa ei pea siin kõigi programmide viimsete detailideni minema äh, Äh, muudatusettepanek üksteist näiteks äh, minu meelest nõuab võimatut. siin räägitakse energiavaestest äh, piirkondadest, ma ei saa täpselt aru, mida see muudatuse ettepaneku autor mõtleb siin. meie soovime seda, et kõik piirkonnad, kõik regioonid teeksid selle, mis on nende võimuses, mida nad suudavad teha selleks, et meil oleks äh, tõesti jätkusuutlik energiapoliitika. nüüd mi-, minu meelest kõik peaksid tegema selle, mis on, mida nad suudaksid teha ja mis on ellu rakendatav ja ma arvan, et see raport saab kindlasti hea vastuvõtu osaliseks. tänan. Tomson. Äh, aitäh esiteks sooviksin äh, tänada, õnnitleda meie äh, raportööri, arvamuse autorit, kuna ma arvan, et see on, et te toote välja väga olulised punktid. täna mm, oli äh, siin volinik Ander kes ütles, et liikmesringid ei mõista piisavalt, mis on see sooline äh, süvalaiendamine. aga see ei puuduta mitte ainult äh, liikmesriike, meil on nüüd energiatõhususe direktiiv ja seal ei ole mitte mingisugust äh, soolist dimensiooni sees, mis on kummaline, kuna Barroso lubas oma ametiaja alguses, et ta äh, võtab ette algatusi just nimelt selles suunas. kaks tuhat kümme märtsi lõpus kõik volinikud öö, äh, öö, äh, kirjutasid alla siis öö, äh, lubadusele võtta arvesse soolist süvalaiendamist, aga nüüd tundub, ka proua Klaas ütles, et naised vastutavad äh, energia kulutamise eest majapidamises, nad vastutavad ka sageli pere eelarve eest. ja seega peab olema ka selge, mida Euroopa Liit selles vallas konkreetselt äh, ära teeb selles direktiivis on palju juttu just energiavaesusest, kes seda nii-öelda kehastavad, loomulikult naised, et ka Euroopas on sellel naise nägu ja räägitakse äh, Ühendkuningriigist, kus, kus paljudel üksi elavatel naistel ei ole üldse võimalik endale lubada korralikku äh, kütet. ja just nimelt äh, need inimesed on kõige suuremates raskustes, seega energiatõhususe juures tuleb, tuleb vägagi arvesse võtta äh, soolist perspektiivi. lisaks sellele seoses energiatõhususe energeetikasektoriga, siis me näeme, et enamik töökohti on, on just nimelt meeste käes ja Öeldi, et äh, enamik reis, reisijaid metroos on naised, aga töötajatest on ainult kuus protsenti naissoost. seega peaks olema tänu sellele direktiivile ka äh, võimalik äh, tulevikus rohkem töökohti selles valdkonnas luua. tänan nüüd proua Gurmai. suur tänu. esimees, mul on hea meel et ma saan nüüd äh, sõna võtta, sooviksin tänada proua Estrelat selle arvamuse eest, nagu öeldud, on see väga tähtis. see on osa Euroopa Liidu kahe tuhande üheksanda aasta kampaaniast äh, soolise võrdõiguslikkusega seoses märtsis kaks tuhat kümme kiideti heaks äh, dokument äh, volinik Vivian Redingi poolt ning selles on äh, selgelt öeldud, et kõik volinikud peavad tegelema soolise süvalaiendamisega aga mulle tundub, et seda mõistet ei kasutata piisavalt äh, tõhusalt. selles äh, komisjonis me pöörame sellele erilist tähelepanu no.. aga äh, väga hea on, et arvamuse autoril oli võimalus oma arvamuses just välja tuua naiste erilist rolli energiatõhususe eesmärkide saavutamisel. ma arvan, et me oleme jõudnud siin sellise ajaloolise äh, õiguseni. praegu, kui me tahame oma korterit äh, äh, kütta, siis kakskümmend kolm, kakskümmend neli on, on juba liiga, liiga kuum, liiga soe Äh, mõned äh, aastad äh, tagasi sai üks mu kolleeg kirja, et ta peaks rohkem energiat kokku hoidma ja ma arvan, et see ongi väga oluline inimeste teadlikkuse tõstmiseks. me peame mõistma, et me ise saame päris palju ära teha energia kokkuhoidmiseks, mida on üha vähem. ja kuskil tuleb ju algust teha ja seda peab juba tegema lasteaiast alates, selgitades neid küsimusi väikestele lastele ja Peter Tomson ütles ka väga õigesti, et energia vaesus tabab just kõige rängemini naisi mõnedel ei ole üldse ligipääsu energiale. nii et ma arvan, et seda arvamust peaks võtma väga tõsiselt ja me peame seda positiivselt vastu võtma. jah, nüüd ma sooviksin tänada selle ettepaneku eest, tundub, et see on olnud igati edukas ja äärmiselt oluline on, et, et siin äh, võetakse arvesse soolist perspektiivi. ja tegelikult on, on see sooline perspektiiv kõikjal. ma ei hakka äh, väga pikalt sellest enam rääkima, meil on kaks äh, muudatusettepanekut üheteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda juures ja nad on pisut problemaatilised, kuivõrd lähenemine on küll, küll õige, aga, aga sõnastusega on natuke raskusi. tundub, et, et loogiliselt võttes naised ongi sellised. muudatusettepanekus kaheksateist on selle kohta näide, seal on räägitud naiste, naiste pädevusest ja ma olen nõus sellega, et naistel on äh, sageli äh, majapidamises suurem, suurem vastutus ja neil on pädevus selles valdkonnas, aga mitte sellepärast, et nad on naised, vaid lihtsalt selle tõttu, et selline on nende sotsiaalne positsioon. me ei taha, et, et see, see kõlaks, et see kõlaks teistmoodi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 suur tänu. ma arvan, ma olen nõus äh, Ragglasiga, et tõepoolest osad inimesed arvavad, et see on äh, kõik selline tühine asi, mis puudutab mingeid radiaatoreid ja lambipirne ja selliseid asju, mis ei ole sama olu-, nii olulised kui muud poliitikavaldkond, aga see on oluline. sest kui see asi meil õigesti ei lähe, siis meil on ka teiste, probleeme teiste energiaeesmärgidega. tegemist on poliitikavaldkonnaga, kus äh, me, on tegemist tarbijaõigustega, meil on õigus saada informatsiooni energia osas, mida te kasutate, ja ka selle kohta, kohta, kuidas toimivad energiaseadmed, mida te ostate. loomulikult mehed ka otsustavad äh, ja mehed ostavad neid seadmeid ka. kui tõepoolest need on valdkonnad, millega on naised väga kaasatud, siis me räägime energia kasutamist kodumajapidamistest ja poliitika valdkonnas, kus me räägime Äh, madalamatest energiakuludest ka praegustel kõrgenevate hindade valdkonnas. tegemist on poliitki valdkonnaga, kus, millega me ei, kus me ei vaata ainult elektrienergiat või transporti, vaid me vaatame ka näiteks kütteteemat, nagu proua Klaas ja teised on juba öelnud. nii et tõepoolest, tegemist on väga olulise poliitika valdkonnaga ja me hindame teiepoolset toetust püüdes selle asjaga edasi minna, et me jõuaksime oma kahekümneprotsendilise eesmärgi saavutamise poole. selles mõttes on väga õige viidata, nagu proua Tomson ütles, et tõepoolest siin luuakse ka väga palju töökohti ning me oleme valmis arutama seda, kuidas me saaksime tagada, et paljud nendest töökohtadest, mis on tavapäraselt meeste töökohad, jaotatakse ära korrektselt äh, töövõimaluste mõttes. selles seadusandluses meil on alles ka programm, äh, programm, mis puudutab oskuste arendamist, see puudutab koolitamist antud valdkonnas ning me peaksime tagama ka seda, et siin võetakse arvesse soolist aspekti. mis puudutab äh, esitatud muudatusettepanekuid, siis ma ei tahaks kommenteerida midagi muud, kui võite tunnustada neid mida peaksime siin mainima, tahaksin mainida ühte muudatusettepanekut, number seitseteist mille eesmärgiks on vähendada taset pooleteiselt ühele protsendile, mis puudutab ühte olulist meedet antud ettepanekus ja ma sooviks, et tõepoolest võtaksite äh,, mõtleksite enne, kui te võtaksite selle ettepaneku vastu, sellepärast et see on vastuolus meie eesmärkidega. ma tänan teid ja ma loodan, et ma äh, saame positiivsed hääletustulemused homme. suur tänu ja ma loodan suur tänu. suur tänu, härra esimees, ma tänan kolleege kommentaaride eest. ma arvan, et meie arutelu siin oli huvitav ja ka väga tähtis. ma jagan proua Klaasi poolt väljendatud muret, seda enam, et ma olen ka keskkonnakomisjoni liige ma olen olnud kahe mandaadi jooksul selle komisjoni liige ja energiatõhususe küsimus on meie igaelu, igapäevaelu puudutav tähtis küsimus. mina olen igati ühise energiapoliitika poolt, ma arvan, et Euroopa Liit võidaks väga palju ühisest energiapoliitikast, mitte ainult sellepärast, et see võimaldaks meil tagada parema energiaga varustatuse ja mitmekesistada äh, rohkem energiaallikaid, aga ka sellepärast, et niimoodi me saaksime rohkem ka investeerida taastuvenergiatesse. aga selles arvamuses ei räägita mitte just sellest, sellepärast et siin me räägime soolisest aspektist selles väga tähtsas valdkonnas, mida kujutab endast energiatõhusus. ma olen igati nõus sellega, mis öeldi käitumise, suhtumise muutmise kohta, sellel kindlasti on, oleks väga suur mõju väikese liigutusega saame me kõik omal mo-, omal moel kaasa aidata energiatõhususele, kustutada lihtsalt tuli, kui me oma tööruumidest väljume, kasutame tõhusamaid, säästvamaid lampe ja täpselt sama kütte puhul selles osas suudaksime me midagi ka siin parlamendis ära teha ja olla eeskujuks oma käitumisega. jah, teinekord oleme me siin kas positiivseks või negatiivseks näiteks. meil on siin ka selliseid ruume, selliseid saale, mida tarbetult köetakse ja läbi, seeläbi raisatakse energiat. Te rääkisite viieteistkümnendast ja kaheksateistkümnendast muudatusettepanekust. mina teeksin ettepaneku hääletada nende poolt, et ei ole, need ei ole mitte bioloogilised põhjused, mispärast meil lasub selline vastutus, vaid see on lihtsalt tõsiasi, ühiskond paneb naistele suurema vastutuse selles osas, mis puudutab kodumajapidamist, selle juhtimist, laste koolitust, toetust eakatele inimestele. me peame muutma mõtteviisi selleks, et jagataks vastutused võrdselt naiste ja meeste vahel. aga me peame alati tuginema reaalsele elule ja üritama seda reaalsust muuta. mis puudutab muudatusettepanekut number seitseteist, millele viitas komisjoni esindaja, see muudatusettepanek on tagasi võetud. ja seda just sellel põhjusel, et see oleks vähem ambitsioonikas kui äh, komisjoni ettepanek ja see oleks väga negatiivne äh, parlamendi jaoks, parlament, kes esindab kodanikke ja kes peaks tahtma alati kaugemale minema, aga võib-olla ka mitte kaugemale minema, aga mitte igal juhul öö, äh, vähendama neid öö, äh, või lahjendama neid ettepaneku, eesmärke, mis me oleme omale seadnud. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et koolituse ja teavitamise küsimus on samuti väga tähtis, sest me ei suuda tarku valikuid teha, kui meil ei ole meie käsutuses kogu vajalikku informatsiooni. ja meil on vaja ka piisavat ettevalmistust selleks, et osaleda otsustusprotsessis ja osaleda uute töökohtade loomisel, mis kindlasti luuakse tänu energiatõhususele. ma tänan teid toetuse eest ja loodan, et meil õnnestub homme väga suure po-, enamusega see arvamus vastu võtta. suur tänu, proua Estrela! nii nagu proua Estrela ütles, et homme me hääletame selle ettepaneku üle. proua Tomson. Uh, ma arvan, see, mida te ütlesite, äh, mis on bioloogiline, mis on sotsiaalne mõju, siis ma usun, et selle jaoks meil on vaja märksa sügavamat diskussioone, sellepärast et teie ei tea, aga mina ka ei tea, mis asi, mis asi on täpselt me peame mõtlema ka siis äh, valiku peale, sellepärast et ma olen täiesti veendunud, et äh, tihtipeale naised Äh, teatud ähm, oskustega on ka atraktiivsemad abieluturul, ehk nemad on siis need, kes paljunevad, nii et võib-olla me peaksime tõepoolest vaatama Darwini selektsiooniteooriat, enne kui me otsustame, mis on bioloogia ja mis on siis äh, sotsiaalne konstruktsioon. Eh, kas te tõesti soovite, et mina vastaksin sellele küsimusele? siis äh, läheb selle peale rohkem aega kui üks minut, seda ma võin teile kinnitada. see on tunduvalt ulatuslikum arutelu ja minu kommentaar oleks tõesti laiaulatuslikum ja see oleks äh, just seotud sellega, et kuidas me seda reaalsust näeme ja kuidas me saame seda muuta me ei tohi äh, jääda mingite stereotüüpide raamidesse, aga võib-olla räägime sellest mõni teine kord. tuletaksin nüüd veel kord meelde teile seda, et homme me hääletame seda ja nüüd me võime lugeda selle mm, päevakorrapunkti lõpetatuks ja läheme päevakorrapunkti number kaheksa juurde. siin see päevakorrapunkt puudutab äh, komisjoni delegatsiooni visiiti Iisraeli ja Palestiina aladele ma ise olin delegatsiooni juhina kohal, Gil Nielsen Rohelistest oli delegatsioonis, Nicole Sinclair fraktsioonis ja kuulusate saadikute hulgast ja veel neli delegatsiooni liiget. lisaks sellele oli meie Iisraeli sõprusgrupi või delegatsiooni esimees Belder, saadik Belder ja see saadik Augen, kes on Palestiina delegatsiooni aseesimees. ma ei hakka väga pikalt rääkima sellest, vaid äh, informeeriksin teid paari sõnaga sellest, meie eesmärgiks oli tutvuda nende kahe siis äh, piirkonnaga, alaga ja naiste õigustega seal. vastav dokument on teile laiali saadetud ja kuidas on lahendatud äh, vastavad küsimused Iisraelis ja Palestiini aladel. esimesel päeval kohtusime Euroopa Liidu esindajatega nii Iisraeli kui Palestiina poolelt, kohtusime ka naisorganisatsiooni esindajaga Iisraelis, teisel päeval käisime Gaza piirkonnas meie, et see ei ole tavapärane, nagu ma hiljem aru sain, et äh, saaks, saab külastada seda piirkonda, aga meie seda saime külastada, aga käisime tütarlaste koolis, see võib-olla esmapilgul ei tundu midagi erakorralist olevat, aga seal kohapeal on äh, näed, kuivõrd tähtis see on, sellepärast et on ka neid mehi, kelle, kelle meelest tütred, tütarlapsed ei peaks koolis käima ja seetõttu on sellised koolid väga tähtsad. ja meie käisime just tunnis, kus räägiti inimõigustest ja see tüdrukud olid tõesti täis teotahet ja me esi-, esitasime neile küsimuse, et kas te räägite nendest teemadest ka kodus ja vastuseks öeldi meile, et muidugi. see oli väga huvitav külaskäik. seejärel käisime Gaza naiskomiteega kohtumas samal päeval. seal oli, kohtumisel osalesid väga erinevate organisatsioonide esindajad Knessetisse, käisime kohtusime seal võrdõiguslikkuse delegatsiooni esimehega ja delegatsiooniga või komisjoniga, äh, kus räägid, mis tegeleb inimkaubandusega ja nii et Iisraeli parlamendis on teil, teil olemas komisjon, kes tegeleb nende küsimustega alles hiljuti oli kinni peetud ah,. Äh, alles hiljuti oli otsustatud äh, Iisraelis äh, äh, lapsepuhkuse üle neliteist kuni kakskümmend kuus nädalat, mis on väga tähtis küsimus, aga Iisraelis isapuhkust kui sellist äh, ei ole, siis kohtusime Palestiina peaministriga, kohtumine kestis küll ainult viis minutit. ja me saime, küsisime, et kuidas on võimalik äh, rakendada ÜRO otsust kolmteist kakskümmend viis, mis puudutab naisi konfliktipiirkondades. ta vaatas meile nagu pooleldi tõsiselt, pooleldi naljatades otsa ja ütles, et et ega me ei saa nüüd kõiki mehi siit delegatsioonist välja, välja visata. ja ega me ei saa unustada ka seda, et mi-, mis on, millega mehed on viimase kolmekümne aasta jooksul äh, hakkama saanud või suutnud ellu viia, aga muidugi nüüd on järjest rohkem ka naisi kaasatud sellesse valdkonda. edasi kohtusime Palestiina omavalitsuse esindajatega viis naisministrit, on neil välisminister, Robodia Belmastri sotsiaalasjade minister, Argotis kultuuriminister, Alalami haridusminister, Taibes turismiminister. ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kakskümmend viis ministrit on üldse Palestiina valitsuses ja viis nendest on naised. ja selle päeva õhtul leidis aset õhtusöök, mille pakkus Ramallahi linnapea proua Mikael, tema on linnapeaks alates aastast kaks tuhat kuus lõpetuseks tahaksin öelda, et tegemist oli väga huvitava, intensiivse reisiga, visiidiga. alustasime hommikul vara, hilisõhtuni välja ja sellest aruandest te kindlasti näete, millega me täpselt äh, tegelesime ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et võrdõiguslikkuse küsimused on elavad ja arenevad küsimused nendest küsimustest võib rääkida igal pool maailmas, sealhulgas Palestiinas ja Iisraelis. võimalus reaalsust muuta on olemas erinevatel tasandil, tasanditel, mis kindlasti mõjutab Palestiina naiste olukorda, on äh, see, et ühiskondlik olukord on väga pingeline ja see mõjutab ka soolist võrdõiguslikkust. ja seda me nägime just Ramallahis län-, läänerannikul. ja nüüd annaksin ma sõnale veel ühele delegatsiooni liikmele, Kiil Nielsen, palun. Euh, suur tänu ma tahaksin öelda, et kõigepealt, mis puudutab naisi Palestiina poole pealt, siis mida me tundsime, oli suhteliselt paradoksaalne, sellepärast et ühelt poolt on tõsi see, et Palestiina naised elavad nii, nagu väga paljud teised naised maailmas patriarhaalses ühiskonnas äh, ja sellise patriarhaalse ühiskonna surve alla, võib öelda, et eh, nad tunnetavad kahest survet, sellepärast et kõigepealt Palestiina territooriumide koloniseerimise surve lisaks veel sellele. nii et nad on kaheti veel alla surutud. Gazas on ühelt poolt veel patriarha-, patriarhaalne ühiskond ja teisalt eh, humanitaar, sündmused, mis on humanitaarvallas aset leidnud, viiskümmend protsenti Gaza elanikest on alaealised või noored, siis me võime ette kujutada väga äh, selgelt seda, et naised on just need, kes on esirinnas, et võidelda selle blokaadi tulemustega või mõjuga, nii et naiste olukord Gaza sektoris on täiesti kohutav. me teame seda, me teadsime seda ka enne seda, kui me sinna läksime, nii et me ei õppinud seal midagi uut. läänekaldal samamoodi ja mida me nägime, et on väga palju naisi, kellel on väga kõrge hariduse tase et see ei puuduta mitte ainult Palestiina mehi, vaid ka naistel on väga kõrge hariduse, hariduse tase. teine paradoks, tööpuuduse tase. see puudutab nii mehi kui naisi, tööpuudus on väga suur Palestiinas. nii et terve rida paradokse, millega me kokku puutusime, ka vangide küsimus, kuna see on väga aktuaalne küsimus, et me nägime, et vabastati teine vabastamise laine, need sajad Palestiina, palestiinlased vabastati. kohtumisel naiste assotsiatsioonide esindajatega me rääkisime ka sellest, mul oli veel teisigi võimalusi käsitleda seda aspekti ja Palestiina naistel on väga raske külastada oma abikaasasid või poegi, sest tihti on just noormehed need, kes on vangis. see on väga keeruline, see on väga raske, see seondub alandamis, alandusega, järjekordade pika ootamisega ja see on Palestiina naiste igapäevaelu Palestiina naiste, kes ootavad oma poegade või meeste tagasipöördumist. Iisraeli poole pealt kohtusime me Iisraeli naistega, kes andsid meile tõesti lootust, me kohtusime Watch assotsiatsiooni esindajatega, need on is-, is-, Iisraeli naised, kes võitlevad palestiinlaste äh, öö, olukorra eest ja tõesti, väga palju on selliseid naisteorganisatsioone, kes võitlevad okupatsiooni vastu, näiteks Betlemas, assotsiatsioon, mille nimi on Betlem, ka see on väga huvitav ja nagu te teate, et naised teevad läbi oma sõjaväeteenistuse täpselt samamoodi nagu mehed ja väga palju on, järjest rohkem on neid naisi, kes panevad ennast kirja assotsiatsiooni, mille nimi on rahu eest võitlejad ja ka sellel on väga suur mõju Palestiina poole pealt. nii et Iisraeli poolt see lootus seondub just naistega ja ma arvan tõesti, et Iisraeli äh, naiste osas äh, toimub väga paljugi huvitavat. üks punkt, mida ma tahaksin lisada sellele, mis te ütlesite, härra esimees, sest te ei käsitlenud seda, aga see on ka raportis kirjas. Iisraelis räägiti väga palju abieludega seonduvat. nagu te teate, Iisraelis ei ole tsiviilabielu ja sellel on väga ulatuslik mõju segaabieludele ja ka lahutuse küsimusele. nii et kuna abielu on alati religioosne, kirikuabielu, siis ei ole lahutus lubatud, nii et väga mitmed naised rääkisid nendest probleemidest, mis sellega seonduvad. ainukene võimalus, mis neil on, on minna ja lahutada kuskil välisriigis. see oli see, mis ma oleks tahtnud lisada veel sellele, mis teie ütlesite, aitäh! tänan. kas Sinkler, palun? Uh, aitäh! kolleeg Kill äh, Nielsen andis, andis äh, põhjaliku ülevaate. ma veel lisaksin siia üht-teist. ma olen Iisraelis ka varem äh, turistina käinud kaasas ja Ramallas äh, ja ma arvan, et oleksin võinud, oleks võib-olla natuke rohkem rääkida eh, Iisraelist siinkohal. Euroopa Parlament on seal käinud juba neli korda ja ma ei saanud ka piisavalt vastust selle eh, kohta, kui mm, mm, toimus siis eh, kohtumine Euroopa Liidu esindajatega, kolmsada miljonit eurot antakse Palestiina organisatsioonidele ja ei ole, mm, ei ole päris selge, kui palju sellest läheb otseselt või kaudselt Hamasile ja ma ei saanudki selle kohta vastust. ja kas me tõesti pidime maksumaksja äh, raiskama maksumaksja raha, et, et kuulata siis ühte inimest seal, kes, kes rääkis kõike, mida ta sellest asjast teadis. see reis Gaza sektorisse oli, oli väga huvitav, nägime sealset olukorda, ma arvan, et rahvusvaheline kogukond peaks rohkem koostööd tegema, et äh, parandada seal olukorda äh, hariduse vallas oleks äh, ka hea, kui äh, suhelda rohkem sealsete valitsusväliste organisatsioonidega. ja veel üks asi, mida Euroopa äh, Liit, Euroopa ähm, Euroopa Parlament peaks tähelepanu pöörama, kui te räägite inimõigustest, siis on, siis on ikkagi raskem aktsepteerida seda, et ise rik-, rikutakse inimõigusi. aga möödunud nädalal, kui ma küsitlesin Catherine Ashtonit plenaaristungil, siis ta ei, ei vastanud mulle. pekstakse inimesi, tapetakse inimesi, aga mitte midagi selles suhtes siin ette ei võeta ja mõned kolleegid vaatavad mind üllatunult, kui ma, kui ma sellise teemaga välja tulen. ega siin komisjonis, kui me räägime inimõigustest, siis ei, ei tohiks, ei tohiks siin tagasi kohkuda, meil peaks olema piinlik, et me oma pea liiva alla peidame. tänan. Tack. Någon annan som vill begära ordet? Varsågod, fru Kristiansen. Sinclair a raison de dire qu'il y a certaines choses dont jah, proua Sinclair, mõnedest asjadest ei, ei söandata äh, rääkida. ma ei tea, kas teil on olnud võimalus käia vaatamas äh, hiljuti välja tulnud filmi, mille äh, pealkiri on Gaza siga, see on lõbus naljakas film, aga ma olen käinud ise kaasasektoris mitmeid kordi ja isegi kui äh, kõik, kui räägitakse nendest asjadest äh, naljakas võtmes, siis tegelikult kõik, kõik on õige selles filmis, seal ei ole mingeid, mingeid vigu. ja seetõttu ma tahaksingi öelda, et äh, ühel hetkel on juttu Viagrast ja olen rääkinud naistega Gaza-sektoris. Viagra on üks, üks neid tooteid, mis, mis seal piirkonnas päris palju, palju ringleb. meestel on igav, nad, neil ei ole tööd äh,, ja siis nad muidugi otsivad meelelahutust nii, nagu suudavad. ja loomulikult tuleks, tuleks lisada siia juurde, et naised, naised selle ravimi kasutust eriti ei hinda. sellistest asjadest ka räägitakse väga vähe, aga see on siiski äh, nende äh, naiste igapäevaelu äh, kaasanimelises getos. okei okay,, äh, tänan väga ma arvan, et selle punkti oleme ka ammendanud, läheme edasi üheksanda päevakorrapunkti juurde. naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsiooni visiit Kopenhaagenisse, väike sissejuhatus. see delegatsioon oli veelgi väiksem siit komisjonist, oli äh, kaks inimest, äh, mina ja minu kolleeg. Tarabella ehk siis kaks, kaks meest. ja me kohtusime sealse soolise võrdõiguslikkuse ministriga, kes oli ka mees. nii et see oli küllaltki kummaline. kohtusime ka äh, äh, tööhõive ministriga samal päeval. ja seal on ka loodud üks uus, uus komitee, kes on veel kaks korda alles koos käinud, kes, mis tegeleb soolise äh, võrdõiguslikkusega. me kohtusime ka Kopenhaageni linnavalitsuse esindajatega ja ka kodanikuühiskonna erinevate organisatsioonidega, naisorganisatsioonidega ja nii edasi. ja selle reisi eesmärk oli esiteks tutvuda naiste õiguste olukorraga Taanis ja ka soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, aga ka äh, huvituda siis algavast äh, Taani eesistumisest. tundub, et äh, Taani valitsus on sellest teemast huvitatud me ei rääkinud küll kogu aeg sellest, aga üldiselt nad on naiste teemadest huvitatud ja me loodame suurepärast koostööd äh, Taani valitsusega selles valdkonnas. see oli nüüd väga lühike kokkuvõte. kas äh, kellelgi on kommentaare selle kohta? kui ei ole, siis pole sellest ka lugu, sest siin raportis on, on see kõik äh, ka kirjas, te võite sellega tutvuda, seega võime ka selle päevakorrapunkti lõpetada ja minna edasi järgmise juurde. see on siis kümnes punkt, uuring majanduslanguse ja finantskriisi soolise aspektide, sooliste aspektide kohta Äh, komisjon äh, võttis äh, vastu vastava raporti ja sellega seoses siis me leidsime, et oleks hea omada sellest valdkonnast pisut põhjalikumat ülevaadet. ja seega paluti siis Brodolini fondi nii, kelle poolt on täna siin Antigon Lõberaki, kes teeb ettekande. okei okay., thank you very much, I m gonna suur tänu, ma teen lühidalt, sellepärast et ma ei taha teid ära väsitada ning jätan slaidid vahele ja loodetavasti meil on aega ka diskussioonideks hiljem. kõigepealt esimese asjana ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et raport esitati juulis kaks tuhat üksteist. mis tähendab, et sellel hetkel oli äh, krediidikriisi esimene terav äh, punkt üle läinud ja hakkas tekkima kerge taastumine. samas me nägime ka märguandeid selle kohta, mis tuli edasi, tähendab, et tegemist oli siis äh, järgmise kriisi terapunktiga, kus meil tekkis siis võlakriis nii et raport vaatab, kuidas need arengud on toimunud kriisi keskpaigas ja esimeses osas ma vaatan täpsemalt kriisi ja soolist võrdõiguslikkust. teises osas vaatan ma siis ülevaade trendidest, kus ma hindan statistilist analüüsi, poliitika analüüsi ja nelja kaasust. kolmas osa vaatame siis poliitika valdkonna riske ja õppetunde tuleviku tarbeks. ja mida me siis teame kriisist? ja majanduse langusest. tundub, et kõik on nõus, et tegemist on kriisiga, mis on erinev eelnevatest ähm, äh, kriisidest, selle ägedusaste on teine, selle kestvus on teistsugune ning selle mõju on teistsugune, eriti vaadates äh, siis sellist soolist mõju. see sai alguse aastal kaks tuhat kaheksa krediidikriisina äh, tulenedes finantsteenindussektorist, kuid aastast kaks tuhat kümme see oli juba üle Euroopa liikunud, tegemist oli nagu tormiga, mille keskpunktiks oligi siis äh, avalik sektor ja riikide võlakoorem. meil oli tegemist kolme põhilise iseloomuomaduse antud kriisi puhul erinevates eelmisest kriisidest, kuna tegemist on naistega, kellel on äh, Äh, tihedam seos äh, tööturuga, nendel on ka suurem võimalus midagi kaotada. teiseks, naistel oli juba äh, kogemusi negatiivse tulemusega kriisis, mis puudutab tööpuudust, kuid mis tuli järgmisena, siis järgmine etapp ehk siis avalik finantssektori kriis, siis selle tulemusel me nägime, et see võib kahjustada märksa rohkem naisi, kui krediidikriis tegi ja kolmas põhjus, miks on see erinev eelnevatest kriisidest, on see, et kui me vaatame siis poliitikat, äh, siis sooline süvalaiendamine, soolised eesmärgid olid lõimunud rohkem poliitika eesmärkidesse ning selles mõttes on naistel ka rohkem kaotada poliitika muudatustest. näiteks äh, kulukärped, äh, siis erinevad infrastruktuuri kulutused, mis hõlbustavad naiste tööhõivet idee selle ettekande taga ja raporti taga seisnes selles, et naiste, naised moodustavad väga olulise siiamaani kasutamata ressursi pikaajalise jõukuse saavutamiseks ning kriisist väljapääsemiseks. nii et majandusanalüüs, mis põhineb eelnevatel vaatlustulemustel, prognoosib erinevaid tulemeid naiste jaoks äh, majanduslanguse käigus. kõigepealt me räägime sellest äh, lisaboonuses, kuna tegemist on naistega, kes töötavad sektoris, mis on rohkem kaitstud sektorites, siis nad ei puutu kokku kriisi raskuspunktidega, ehk siis äh, nende puhul, nendel on siis ka vähem probleeme. teiseks on seotud äh, äh LIFO stsenaarium viimasena sisse, esimesena välja, ehk siis naised läksid äh, tasustatud töökohtadele hiljem, mis tähendab, et nende käes on ka Äh, need äh, töökohad, kus nad on viimasena palgatud, ehk siis esimesena vallandatakse. siis on see FIFO stsenaarium esimesena sisse, esimesena välja, kuna naised tulid siis tööturule hiljem, siis juba võetud töökohad kipuvad olema äh, Äh, sellised värskemad töökohad ja seal ei ole probleeme äh, tehnoloogilise mahajäämusega või äh, isoleeritusega ning selles mõttes võib ju eeldada, et nendel töökohtadel on vähem karta kriisist. mis puudutab osalust tööturul, siis kriisil võib olla kaks vastuolulist tulemust, üks on see, mida nimetatakse julguse kaotanud töötaja efektiks, et kuna töökohti ei ole, siis äh, naised võivad loobuda tööturul osalemisest või siis lisandtöötaja efekt. ei, kuna tegemist on äh, kodumajapidamiste finantsidega, mis äh, mis, äh, millega on raskusi, mees kaotab oma töökoha, mis tähendab, et naisi sur-, äh, survestatakse tööle minema. antud majanduslanguses, nagu eelmistes majanduslangustes, siis need kaks trendi mõjutab erinevaid äh, elanikkonnagruppe erinevates riikides, me võime neid leida igal pool üle Euroopa Liidu. uuringud näitavad meile seda, et eelmised majanduslangused olid äh, väiksema negatiivse mõjuga naistele, sellepärast et töökohad olid eristatud, aga samas me näeme, et kuna kriis on sügavam aja möödudes vaadates majanduslangust kakskümmend aastat tagasi oli, siis oli märksa vähem kahjulikum kui majanduslangusega, mis toimus kümme aastat tagasi või viis aastat tagasi. nii et aja möödudes on see efekt naistel alati halvem. ning me näeme ka seda, et selles majanduslanguses on suurem tööpuuduse äh, mõju, me näeme seda äh, andmete põhiselt selle raporti tulemusena. ma tahaksin teile meenutada veel lähtepunkti lähtepunkti siis enne kriisi, siis äh, rohkem naisi oli tasustatud töökohtadel, aga nende töömäär oli riigiti väga erinev või tööhõive määr oli väga erinev. kui meil tegemist äh, väikeste laste emadega, siis nende äh, tööhõive määr on väiksem tavaliselt kui teistel ja üksikemad töötavad rohkem kui teised emad ja viimased kolm punkti puudutavad äh, soolist palgalõhet, mehed töötavad mehed töötavad vähem kui äh,, mehed äh,, naised töötavad vähem kui mehed, nad töötavad vähem töötunde, vähem aastaid, nad teenivad vähem kui mehed. ning kolmandaks, arvatavasti eelmise kahe põhjuse tõttu äh, ja muudel põhjusel on nad vaesemad kui mehed ja see on praktiliselt igal pool nii. nii et kõigepealt me vaatame siis väljundi trende äh, ehk siis need näitavad meile äh, seda, et äh, majanduslangus kõige sügavam aastal kaks tuhat kaheksa ja käesoleva aasta alguses oli kerge taastumine, aga me nägime siin äh, Äh, väga palju heterogeenset kogemust, et me nägime äh, majanduslangusest väljumist erinevatel hetkedel erinevates riikides. teine kriisi tipp oli nähtavam sellistes riikides, kellel on avaliku sektori finantseerimisprobleeme nagu Kreeka ja Itaalia, aga sellele järgnevatel kuudel äh, samad probleemid ilmnesid ka teistes majandustes. nii et üldiselt tööhõive äh, jäl-, järgis seal väljundi trende ja huvitav oli näha see, et ka majanduse taastumine ei äh, äh suurendanud tööhõivet, see nägi välja nagu tööhõivet mitte kasvatav äh, majanduskasv või taastumine ja me näeme, et selle järgnevad kuud on tekitanud suuri küsimusi selle vaheperioodi osas nii kui paljudes äh, majanduslangustes ka toimu-, on, oleme seda me näinud, siis äh, soolised palgalõhed vähenevad kõikides riikides. huvitaval kombel, kui me vaatame nüüd osalustööhõives, siis naised äh, ei suuda mitte ainult oma osalusmäära säilitada, vaid samas ka seda suurendada. seda tehti tööpuuduse arvelt, aga samas mehed kannatasid rohkem äh, julguse kaotanud töötaja efekti tõttu, ehk siis nende osalus tööturul äh, vähenes. meest, äh, naiste osalus tõusis ühe protsendi võrra, meeste osalus vähenes poole protsendi võrra. siis vaadates suhtarve, siis kuigi töökohtade kaotus oli tavapäraselt just meestekesksetel ametitel siis meil olid ka võrreldavad äh, näitajad äh, töökohtade kaotuse äh, osas ka naiste puhul, samas me nägime seda, et meeste tööhõive oli, oli väiksem kriisi alguses, ehk siis nende tööhõive kasv oli päris märkimisväärne, see on ka põhjus, miks me oleme näinud märksa nähtavamat Äh, tulemust, nagu ajakirjandus on seda kirjeldanud ja nagu poliitikas on seda nähtud. asi seisnes ka selles, et meil olid selline võrreldavad töökohtade kaotused, kuid äh, meeste madalam mähtepunkt meeste tööpuuduses, tööpuuduse osas äh, tekitas tööhõive järsema kasvu meeste puhul. ma jätaksin nüüd mõned detailisid vahele ja Läheksin edasi, öeldes, et kriisi alguses siis meestekesksed sektorid olid need, mida kriis kõige rohkem mõjutas ja see on selge enamustes riikides, siis see teine kriisifaas, äh, kus me näeme ka siis avaliku sektori kriisi, siis arvatavasti seda äh, tunnetavad naised äh, ägedamalt, sellepärast et naised on tavapäraselt rohkem esindatud äh, avaliku sektori ja sotsiaalteenuse valdkonna töökohtadel ning äh, naised on ka sotsiaalteenuste tavapärased kasutajad ning naised on ka sotsiaalsiirde vastuvõtjad ehk siis kolm põhjust, miks teine kriisi osa mõjutab naisi rohkem kuigi need andmed, mis on meil ära toodud äh, aasta kaks tuhat üksteist alguseni, seda meile ei näita, sellepärast et tegemist on trendidega, mis kujunesid välja hiljem ja need trendid on alles arenemisjärgus. nii et põhimõtteliselt meil on tegemist äh, äh, nüüd hiljem ilmneva tõsise mõjuga noored inimesed on äh, kergemalt haavatavad kui täiseas inimesed, siis vanemad inimesed, kes on üle viiekümne, siis nende puhul nemad töötavad kauem, ehk siis nende osalusmäär ei vähenenud niivõrd selgelt, vastupidiselt nende osalusmäär näitab kasvu, kuid juba see asjaolu, mida tuleb meeles pidada, on see, et äh, tööjõuturg ei ole võrdsete võimalusega mänguväljak, ehk siis inimestel, erinevatel, inimeste gruppidel on erinevaid võimalusi ligipääsuks, äh, vaadates teatud priviligeeritud töökohtid. ning enamus inimesi, kes töötavad ähm, avaliku sektori töökohtadel on tihtipeale naised paljudes riikides, siis naised on ka üleesindatud äh, nende inimeste grupis, kes on äh, Äh, väljaspool ametlikku tööturgu, kes töötavad äh, kas väga vähese tööturu kaitsega või ilma kaitseta. mis puudutab erinevaid poliitika väljakutsed, siis tundub, et poliitikakeskkond äh, rakendab nähtamatut survet soolise võrdõigusega valdkonnas, kõigepealt mis puudutab siis riigisektori finantseerimisvõimalusi ning praktikas äh, see avaldab suuremat mõju naistele. välja arvatud siis, kui eelarvekärped äh, rakendatakse pärast seda, kui äh, me vaatame täpsemalt, kuidas seda suuliselt on see jaotunud, et me teame siis täpselt, kuidas keegi kärbe tõttu mõjutatud on. aga äh, tootlikkuse mõttes, äh, tootlikkus ei ole ühe inimese konkreetse tegevuse äh, näitaja, vaid siin me näeme siis antud sektori äh, tootlikkust. naised tihtipeale tegutsevad valdkondades, mille tootlikkus on madal, mille palgatase on madalam. nii, kui meil on tegemist sellise seosega, mis puudutab üksikisiku panust ja kõrgemat töötasu või kõrgemat kaitsuse määra, siis äh, naiste puhul me seda konkreetset seost ei näe. ma leian, et põhiliseks poliitikavaldkonna probleemiks, vaadates äh, statistil-, statistilise analüüsi äh, leide antud raporti põhjal, on see, et kõige ohtlikum on siis rahulolu, kus me siis ütleme, et jah, tõepoolest, kriis on muidugi väga paha asi, kõik kannatavad selle tõttu, aga samas tundub, et naised siiamaani ei ole olnud äh, negatiivsete mõjude tuulejoonel. kuid sellel, sellega kaasneb kaks probleemi. kõigepealt see on, ei ole tõsi, sellepärast et naiste tööpuudus ei ole sama nähtav kui meeste tööpuudus, sest et nad töötavad äh, hallis tsoonis, tihtipeale pereettevõtetes, nad töötavad osaajaga või lühendatud tööpäevaga ning äh, nendel ei ole niivõrd tihedat seost tööturuga ning nad ei saa ka äh, töötuhüvitisi, ehk siis äh, nende mitteosalemine tööturul ei, ei ole niivõrd nähtav ja ei ole ka tunnetatav siis riik, riikliku sektori hüvede siirete mõjus osas ja selline rahulolu annab kellelegi vale signaali äh, poliitikate mõttes, kui me nüüd arvestame seda asjaolu äh,, et kriisist väljapääsmiseks ning selleks, et luua jõukust äh, tuleviku eesmärgi äh, silmas pidades nii meeste kui ka naiste jaoks, siis me peaksime ära kasutama täiel määral äh, siiamaani kasutamata naiste ressurssi tööjõuturul nii kui me lubame, et äh, sooküsimused jäävad tahaplaanile, siis me jõuame tulemuseni, kus äh, meil on paigas üle, üldised eesmärgid, need seitsekümmend viis, seitsekümmend viis protsenti elanikkonnast, kes võiks tegutseda tööturul aktiivselt ja majanduslikult aktiivsed. samas äh, me ei, äh, ei vaata suupõhiseid eesmärke ning erinevates olukordades võib see anda tulemuseks selle, et meestel on rohkem kui üks töökoht ja naistel on vähem kui üks töökoht. ning kokkuvõttes me võime isegi näha, tegemist on pooleteise palgaga või kahe palgaga perekond, aga tegevuse äh, jaotumine ja majanduslikus sõltumus on kallutatud ning me peaksime seda ka sellisel viisil arvesse võtma. veel üks asi, mida me peaksime meeles pidama, on see võimalus, et vanad stereotüübid äh, tulevad jõuliselt tagasi ehk siis näiteks see idee, et äh, päris töötaja on ikkagi mees ja kui töökohti on vähe, siis on mehed, kes peaksid töökohad endale saama ja naised peaksid minema oma tavapäraste ülesannete juurde tagasi minema, siis olla, olema oma kodus ja nähtamatud, siis see on idee, mis võib tunduda väga absurdne praegusel hetkel, kui ma sellest, sellest teile räägin, aga kui me vaatame tegelikku olukorda ja erinevaid äh, väärtushinnangute analüüse, siis me näeme, et sellised ideed on igal pool Euroopas levimas ja on levimas ka igal pool just jõukamas osas maailmast. nii et äh, tõepoolest on probleemiks see, kui ei, ei rõhutata seda vajadust, et me peaksime soolised eesmärgid äh, hoidma kõrgemal kohal oma prioriteetide hulgas, äh, sest vastasel juhul tulemuseks on äh, selline olukord, mis meenutab meile varasemaid perioode ning kui me vaatame siis, millised on äh, võimalused äh, äh, jõukamad elu saavutada või probleemist välja päästa, siis pääseda, siis need võimalused on aina vähenemas. kõigepealt kriis on siis äh, kaheetapiline väikese taastumisperioodiga keskel. esimene etapp oli siis väga selge finantskriis, mis oli sarnane Äh, sooliselt mõjult varasematele kriisidele, kuid teine osa kriisist, nüüd, kui tegemist on väga selgelt avaliku sektori finantskriisiga, siis see annab tulemuseks suurema ebakindluse ning samas me näeme ka seda, et eelarvekärped äh, kahjustavad naisi rohkem ning ka haavatavamad leibkonnad ilmselt tunnetavad seda negatiivset mõju rohkem. nii et kuigi statistilised leiud kuni aastani kaks tuhat üksteist näitasid meile seda, et esimene faas oli oma tulemuselt sarnane eelmistele majanduslangusperioodidele, siis üldiselt me näeme siis seda tulemust, et teine kriisi osa on märksa halvema mõjuga tervele ühiskonnale ja konkreetsemalt halva mõjuga naistele. me peaksime meeles pidama ka seda, et suuline äh, võrdõiguslikkus ei ole lihtsalt üks paljude eesmärkide seas, et see on üks selline asi, millega me tegeleme siis, kui meil on piisavalt äh, vaba raha jäänud üle aga kui meil on tegemist ikkagi olukorraga, kus ühiskond saaks parema tööjaotuse tõttu roo-, suuremat kasu ja suuremat tulu, siis need on tavaliselt äh, just sellised ühiskonnad, millel on suurem tagasilanguse risk, kus on suurem konkurentsivõime probleem ning tegemist on nende ühiskondadega, mis äh, tõepoolest kipuvad esimesena ka soolise võrdõiguslikkuse äh, küsimus kõrvale jätnud ma tahaksin rääkida siis neljast äh, riskist, mis, millega me praegusel hetkel seisame silmitsi, vaadates äh, üldist Euroopa Liidu strateegiat. kõigepealt, kuna meil on tegemist äh, naiste tööpuudusega ja tingimustega tööturul, on on nende nähtavus väiksem ja sellega on kalduvus väiksemalt näidata ka selle olukorra halba mõju naistele ja seega äh, leitaksegi, et me peaksime ikkagi äh, mõtlema selle, kuidas tagada meeste töökohti, aga sellisel viisil see olukord ei ole. ning teine asi on see, et äh, soolist võrdõiguslikkust äh, aetakse segamini sotsiaalhüvedega, mida me ei saa endale praegusel hetkel lubada, sest ajad on rasked äh,. ma arvan, et see võib olla ka äh, katastroofiliste mõjudega Euroopale pärast äh, majanduskriisi, siis on teatud riigid, millel on suurem risk tagasilanguseks, siis tegemist on just nende riikidega, kus äh, sooline võrdõigus annab ka pikema pikaajalisi äh, kasu see on need ka ühiskonnad, kus naised tavapäraselt vähenevad, osalevad vähem tööjõuturul ja tegemist on ühiskondadega, mis on väiksemad konkurentsivõimelt neljas risk, suulise võrdõigusliku teadlikkuse puudumine, näiteks kui meil on tegemist detsentraliseeritud otsuste langetamisega, kus väga paljud äh, valdkonnad kuuluvad liikmesriikide oma otsustes valdkonda, siis ne, kõik need otsused võivad anda koondmõju. nii et tegelikult, kui need hoiatused esitatakse aruandme näol, siis need esitatakse liiga hilja, selleks oleks võimalik probleemiga midagi ette võtta ehk siis me ei tohiks oodata, kuni on olema asjadega jäänud hiljaks. nii et kokkuvõtteks võiksin öelda, et ähm, kriis võiks olla äh, progressi katalüsaatoriks või see võib äh, muutuda ka heaks vabanduseks selleks, et progressist hoiduda. milline on meie valik, sõltub äh, siis poliitika valdkondade juhtidest ja nemad ei peaks olema rahul praeguse olukorraga. pikaajaline progress ei tohiks olla ohverdatud lühiajalise kasu nimel, suur tänu. Äh, suur tänu, suur tänu selle ettekande eest ja selle sissejuhatuse eest sellesse teemasse alustuseks ma tahaksin öelda, et meil on väga hea meel, et te olete koostanud selle raporti, sest meil on vaja selliseid äh, statistilisi andmeid ja selliseid andmeid, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust ja et nüüd on selline analüüs läbi viidud ja analüüsitud seda just selle nurga alt, kuidas see mõjutab naisi kui me ei uuri olukorda, kui me ei analüüsi seda, siis me ei tea ka, kuidas me peaksime suhtuma sellesse küsimusse. see on tõesti suurepärane materjal ja see raport äh, on väga huvitav. me kuulasime huviga seda, mis te ütlesite. mul on äh, kaks küsimust või pigem üks kommentaar ja üks küsimus. kõigepealt, kui me räägime sellest, et tööd tehtaks vähem. sel ajal te kindlasti mõtlete seda, et et naised teevad palgatööd vähem. et kokkuvõttes naised teevad äh, tööd rohkem kui mehed, aga tihti teevad nad seda ilma palgata. see oli väga tähtis küsimus ja see, millest te rääkisite, kui me vaatame kasvuperspektiive, siis eesmärgid võivad olla erinevad ja ka, et kuidas jõuda selle seitsmekümne viie protsendini tööturul. see lisab kindlasti ka naiste sotsiaalset sõltumatust. kui me soovime majanduskasvu, siis on vaja osaleda tööelus ja toota. kui, et kui te rääkisite sellest tööst ja töö tegemisest, siis te mõtlesite kindlasti palgatöö peale. et on olemas sotsiaalne lähenemisviis ja siis lähenemisviis, mis tungineb just selle palgatööle, palga saamisele. tootlikkuse kasv, täpselt nii, nagu te ütlesite naised töötavad sellistesse valdkondadesse, kus on tunduvalt raskem tootlikkust tõsta. on selliseid valdkondi, kus naised on väga ulatuslikult esi, esindatud, näiteks algkooliõpetajate hulgas on naisi tunduvalt rohkem kui autotööstuses et autotööstuses muidugi on võimalik tootlikkust suurendada, aga kuidas, aga kuidas seda teha algkoolis, et kas tootlikkuse tõus on see kui, kui viiskümmend protsenti rohkem lohutatakse lapsi, et kuidas me seda mõõdame, kuidas me seda teeme? teinekord, kui me räägime tootlikkuse tõusust, siis äh, on raske aru saada, et millest me täpselt räägime. Beethoveni viies sümfoonia, kas seda võiks tootlikkuse eesmärgil kaks korda kiiremini mängida ette kui tavapäraselt, aga siis, kui me sellise tempo peale paneksime, siis vaevalt, et ta nii äh, hästi kõlaks. Please, you have the radio floor mm. -hmm. Merci, monsieur le président. tänan esimees. ka ähm, mina hindan väga seda äh, uurimust ja on väga oluline, et just praegusel hetkel siin kriisis on meil sellised andmed käepärast võtta. alustaksingi sellest, äh, mida teie alguses rõhutasite, mis mind täiesti, äh, täiesti rabab nimelt see idee, et töö osas peaksid kriisiolukorras mehed olema prioriteedid. ja minu riigis oli märtsi, märtsikuus selline uuring, mille kohaselt siis mehed leidsid, kuuskümmend protsenti meestest leidsid, et nemad peaksid tööl olema nüüd prioriteetsed ja kui te ütlete, et niisugused prioriteedid siin kriisi ajal uuesti esile kerkivad, siis, siis on teil täiesti õigus, see on ju täiesti šokeeriv. ja niisuguste eelarvamuste vastu tuleb võidelda. ja väga raske on seda teha, kuna äh, need on väga sügavalt juurdunud inimeste mõttemaailma. ja ka nendel teemadel on küllaltki raske sõna võtta. teine küsimus millele ta-, tahtsin tähelepanu juhtida, on see, et Euroopas erinevates riikides, ka peredes oleme, oleme me palju investeerinud sellesse, et tüdrukud ja poisid saaksid sama hariduse, sarnase hariduse. ja et äh, tüdrukud äh, tuleksid sama hästi äh, toime oma õpingutega, eksamitega ja nii edasi, konkurssidega ja ka siinkohal ma leian, et on äärmiselt šokeeriv, et äh, pärast tööturule sisenedes äh, ei ole nad enam samaväärsed, samamoodi võrdsed ja ka karjääriperspektiivid ja palgaperspektiivid on hoopis teistsugused ja nagu te ka hetk tagasi ütlesite, kui on suured majandusraskused, siis äh, riigid sellega toimetulekuks äh, peavad äh, kõik oma inimesed tööle panema, siis on selge, et ka naised on oluline osa sellest jõust ja mina olen kogu oma elu võidelnud tüdrukute ja poiste võrdse hariduse eest, sõltumata valdkonnast, ka tüdrukud võivad kõike õppida. ja siis me nüüd näeme ikkagi, et naiste ligipääs teatud ametitele või valdkondadesse, valdkondadele, kõik, kõik need eelarvamused on, on kriisiga süvenenud ja selle vastu tuleb aktiivselt võidelda. ja loomulikult ka see äh, uurimus näitab selgelt seda, et äh, meeste töötus on äh, nähtavam naised olid juba enne kriisi ebavõrdses olukorras ja nüüd kriisi ajal on, on see veelgi hullemaks muutunud ja ma arvan, et tänu niisugustele uurimustele ongi võimalik äh, teha teatud järeldusi, et, äh, et võtta vastu poliitilisi otsuseid äh, kriisist väljumiseks ja edendada edasi soolist võrdõiguslikkust. tänan tänan, proua Kurmai. tänan. mul on väga hea meel. Te tegite sellise suurepärase töö. ja selge, et et see, selge, et see kriis oli tingitud meeste domineerimisest väga paljudes valdkondades Ähm, tehnoloogia, autotööstus, finantssektor ja nii edasi. ja ma arvan, et äh, kriisi vältel oli ikka hästi näha, et esimeses tsüklis äh, äh, said just mehed raskema hoobi, kuna paljudes valdkondades oli, oli just meeste ülekaal, aga see oli selline petlik hetk, kuivõrd ei, ei ole võetud arvesse seda teist tsüklit, mil just naiste äh, olukord on raskemaks muutunud, kuna naised ei tööta sageli täistööajaga ja ähm, nende osalus tööturul äh, ei ole täielik. nii et äh, just kõiges, kõike seda arvesse võttes ongi meil väga tarvis soopõhist statistikat ja seoses kakskümmend kakskümmend strateegiaga, siis on seal üks eesmärk, nimelt meil on, sa-, soovime saavutada seitsmekümne viie protsendilist naiste tööhõivet. nii et see on kõik järk-järgult paika pandud, alates Lissaboni strateegiast. ja mina usun soolisse võrgõig-, võrdõiguslikkusse ja ma arvan, et kui äh, seda enam saavutatakse, siis on ka vähem kriise. kui naised osalevad eelarvete koostast-, koostamisel, siis need eelarved on paremad. ja me jõuame seega rohkema äh, demokraatiani. nii et äh, selliste kriiside puhul on tarvis rohkem soolist võrdõiguslikkust. ja mis puudutab siin meeste äh, eelarvamuse või seisukohta ja nende muutmist, siis loomulikult neid on äh, tööturul tarvis, aga nüüd on äh, see tööturg muutunud. meil on palju äh, varem na naiste ametikohti, kus nüüd võivad töötada mehed ja äh, kuuskümmend protsenti on äh, naisi ja nelikümmend mehi ülikooli lõpetajate hulgas. ja see valmistab ka muret, äh, kuna kui mehed on vähem haritud, kuidas nad leiavad endale elukaaslase ja kuidas siis see, see mõjutab ka tööturgu edaspidi. nii et komisjoni jaoks on äärmiselt oluline mitte sellest ainult rääkida, vaid tegutseda soolise võrdõiguslikkuse ja soolise süvalaiendamise valdkondadest ja veel üks asi, miks ma üldse seda kõike räägin? Te näete, et selle kriisiga äh, naised heituvad üha enam, nad pöörduvad üha enam ka poliitikast äh, eemale ja kerkib esile üha rohkem eh, ekstremistlikke vaateid. et loodame, et eh, kõik saavad selle suurepärase dokumentide, dokumendiga tutvuda, aga peab meeles pidama ka seda, et see kriis on ka võimalus, me peame selle või-, sellest võimalusest nüüd kohe eh, kinni haarama, me saame võtta edaspidi rohkem naisi arvesse otsuse tegemisel, suur tänu selle meeskonna töö eest. Äh, suur tänu. proua Estrella. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin ühineda kolleegidega ja tänada proua Liberakit selle väga tähtsa uurimuse ja õigeaegse uurimuse eest. on läbi viidud teisigi uurimusi, sealhulgas ka selle rolli üle, mida naised ei ole kriisis etendanud, sellepärast et naised ei vastuta selle kriisi eest. Nad on selle kriisi põhilised ohvrid ja on vägagi huvitav tõdeda näiteks, et Ühendriikides pöörduti naiste poole selleks, et parandada neid vigu, mis mehed finantskriisi alguses tegid. ja mis tegelikult äh, olid selle kriisi põhjustajaks. me teame, et kriisi mõju, eriti selle kriisi teises faasis, see mõju oli naistele suurem kui meestele. esimeses faasis oli just see eh, kinnisvarasektor, mida kriis puudutas, kinnisvarasektor, kus töötavad põhiliselt mehed ja esimeses faasis naiste äh, tööpuudus ei tõusnud nii palju, aga selle kriisi teises faasis, kus kriisiga seonduvad probleemid on juba seotud majanduslangusega, kokkuhoiumeetmetega, on täiesti selge, et see teine faas puudutab otsesemalt just naisi. nii nagu väga õigesti seda öeldi, naised on viimased, kes pääsevad tööturule, aga samas on nad esimesed, kes ilma tööta jäävad. see on eriti selgelt nähtav just kriisioludes. nagu kolleeg ütles, et meil on olemas äh, soolised stereotüübid, mis on kinnistunud meie ühiskondades. ma võiksin tuua alles ühe hiljutise näite keegi ütles mulle, et mida kujutab endast sooline mõõde kriisiperioodis. et äh, kirjutasin sellest Twitteris, nii et meil on veel soolistes, soolise võrdõiguslikkuse küsimustes veel väga pikk tee läbi käia, muutmaks inimeste suhtumist. ma tahaks teie tähelepanu juhtida ka sellele, et näiteks mikrokrediit ja projektid, mida selle läbi finantseeritakse, see on võimaldanud saavutada paremaid tulemusi. rohkem kui üheksakümmend protsenti projektidest, mis on käima läinud, on samas projektid, mille taga on naisterahvad muidugi saavad nemad sellest kasu, aga saab sellest kasu ka ülejäänud perekond, eelkõige lapsed täna lugesin ma uudist, mis mind vägagi šokeeris. majanduslanguse tõttu, kriisi tõttu, kokkuhoiumeetmete tõttu Kreeka lapsed minestavad koolis, sellepärast et äh, ei olnud nad kaks päeva süüa saanud ja selline asi juhtub meil Euroopas arenenud, tsiviliseeritud, progressi ja heaolu Euroopas. nii et me peame mõtlema ka selle peale, milline mõju sellel kriisil on näiteks lastele. ja muidugi kõik see on otseselt seotud kriisi ja naiste olukorraga. suur tänu. Libereke saab äh, taas äh, sõna. suur tänu äh, kommentaaride ja sõbraliku vastuvõtu eest. ma olen täiesti veendunud, et on tarvis soopõhiseid andmeid ja minu meelest on väga-väga kahju, et, et praegu seda eh, üldreeglina ei tehta. ja stereotüübid ei taandu üldse nii kiiresti, kui, kui võiks oodata ja ma arvan, et see on asjade loomuses stereotüübid on, on peidus äh, kuskil päris, päris sügaval. ja et sinna, et sinna jõuda, tuleb, tuleb vaeva näha. mistõttu äh, ongi äh, suureks ohuks see olukorra tõsiduse mitte äh, hindamine ja ka kõige vaesemates riikides on vahel mõned küllaltki huvitavad algatused, aga teisalt on selge, et hierarhiad ja, ja priori-, prioriteedid on vägagi kaldu ja kõik on seotud Äh, traditsiooniliste väärtustega ja, ja senise toimimisviisiga. nii et võib äh, tõesti näha väga paternalist, paternalistlikke ja meestepõhiseid selliseid šovinistlikke vaateid, mis loetakse jah küll uksest välja, aga tulevad jälle aknast ja, ja ka korstnast sisse tagasi. jah, tõepoolest, naised töötavad, teevad vähem tasustatud tööd ja äh, loomulikult pidasin silmas ka seda, või ma ei unustanud ka seda, et äh, nad teevad rohkem mittetasustatud tööd. ja ka see teine uurimus, mida siin mainiti eh, eh, seoses eh, Ühendkuningriigiga, kus siis võrreldi mehi ja naisi ja kui selgus, et naised teevad vähem kodutöid, siis, siis ei tähenda see seda, et mehed on, on hakanud neid rohkem tegema, mehed teevad ka veel vähem või sama palju. nii et siin on küll äh, teatud positiivseid arenguid näha, aga ka äh, kõige parema statistika tagant tuleb, tuleb otsida uusi äh, tõlgendusi. nähtavus on tõepoolest äärmiselt oluline, kui te räägite lihtsalt tavaliste inimestega äh, kriisi mõjust äh, sugupooltele, siis neile tundub, et, et, et see on mingi, mingi veider idee, et, et kriis mõjutab meie naisi kuidagi erinevalt. ja lõpetuseks ütleksin veel äh, mõnevõrra hoiatuseks, et kõik naised muidugi ei ole samas olukorras ja samas äh, kategoorias. naisi mõjutab kriis ka erinevalt, aga loomulikult äh, esmajoones peaksime alustama kõige haavatavamatest rühmadest ja liikuma sealt äh, ülespoole. ja selleks tuleb, tuleb jah mõelda ähm, privileegide üle, äh, olgu siis tegemist meeste, naiste või, või kellega iganes ja suur tänu vastuvõtu eest ja huvitava arutelu eest. Eh, suur tänu. suur tänu selle eest, et tulite ja tutvustasite meile seda aruannet see tekitas tõesti suurt huvi, tegemist on tähtsa küsimusega ja te olete tõesti tõhusat tööd teinud selle küsi-, selle raporti kallal. see oli siis päevakorrapunkt number kümme ja sellega ongi meie tänane päevatöö lõpule jõudnud. homme läheme edasi kell üheksa ja siis alustame hääletusega. nii et alustame kell üheksa ega viis või kümme minutit pärast üheksat. ja sellega praegu tänaseks lõpetame ja homme kell üheksa jätkame